katse äh, arvamus millest mida me täna arutama hakkame on mõeldud esitamiseks envi komisjonile ähm, mis äh, mis esitab siis raporti euroopa komisjoni ettepanekule muuta laevakütuse väävlisisaldust käsitlevat direktiivi komisjonipoolsete muudatustega viiakse nimetatud direktiiv kooskõlla IMO, IMO poolt 2008. aastal vastu võetud MARPOL kuuendas lisas toodud nõuetega. siinkohal pean ära märkima et kuigi nimetatud imo marpoli, kuue, marpoli konventsiooni kuues lisa võeti vastu juba 2008. aastal siis äh, on kahjuks euroopa komisjon tulnud oma muudatusettepaneku äh, ettepanekutega et direktiiv sellega kooskõlla viia välja alles mõned kuud tagasi ehkki mõned rangemad nõuded mis sellega esitatakse laevakütustele hakkasid kehtima juba 1 juulil 2010 või siis hakkavad kehtima 1 jaanuaril 2012 oma arvamust koostades lähtusin eeldusest et enne 2008 aastat peeti liikmesriikidega arutelusid kes võtsid kõik, kõigi eelduste kohaselt arvesse ka kõikide asja, asjasse puutuvate organisatsioonide ja institutsioonide ja ettevõtete arvamusi. nii kujundati ühine seisukoht et õhu puhtuse kvaliteeti on vaja otsustavalt parandada ja just laevadelt tulev saaste on see, eh, mis varsti ületab muudelt transpordiliikidelt tuleneva saaste hulga. kui päris aus olla, siis tõepoolest ainult kaks riiki ei ratifitseerinud neid uusi nõudeid, see olid Eesti ja Läti, aga ei oska seda kuidagi käsitleda, et kas siis need laevad, mis liiguvad Eesti ja Läti, Eesti ja Soome vahel, vabandust, Eesti ja Soome vahel ei peagi neid, neid reegleid siis täitma. ja alles nüüd, kui tähtajad on kätte hakanud jõudma, püütakse teha nägu, et ei saadud aru, milles kokku lepiti. jah, kui ma oleksin populistist poliitik, siis ma läheksin kaasa selle retoorikaga ja laiutaksin ka käsi ja ütleksin, et nüüd on kõik pahasti ja ei tea, kuidas seda nüüd paremaks teha aga arvan, et peaksime jääma siiski väärikaks ja vastutama selle eest, mille poolt me hääletanud ise oleme. ei taha, et, et Euroopa Liitu tulevikus enam tõsiselt ei võetaks erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja lõppude lõpuks IMO kehtestatud reeglid hakkavad kehtima kahe tuhande viieteistkümnendal aastal niikuinii. ja siit ka minu esimene eeldus oma arvamuse kujundamisel. ei saa teha ettepanekuid uute nõuete täideviimise edasilükkamiseks. olen teinud ettepaneku muudatusettepanek number neli et ega et ei komisjon ega liikmesriigid ähm, äh, et, et, et nii komisjon kui ka liikmesriigid hoiduksid äh, tegevustest, mis oleksid suunatud ettevõtete vastu, kes teevad eeskirjade täitmiseks tõsiseid jõupingutusi. teine eeldus, kuna laevakütuse väävlisisalduse vähendamise peamine eesmärk on õhukvaliteedi parandamine ja heite vähendamine, siis peaksid samad reeglid kehtima kõikidel Euroopa Liidu meredel mis seni pole küll väävliheite kontrollialad või vähemalt rannikuvetes, nagu on ettepaneku teinud eh, USA ja Kanada kui Euroopa Liit tahab olla kliimamuutuste vähendamise eestvedaja, siis teisiti see olla ei saagi. siit minu muudatusettepanek number kaks. kolmandaks võtan arvesse, et laevakütuse kallinemine võib meretranspordi suunata maanteedele siis kuuenda muudatusettepanekuga teen komisjoni ülesandeks leida võimalusi finantstoetuseks hädas olevatele majandusharudele mis on sõltuvad meretranspordist ja pealegi on selle sellealased uuringud kahesugused ühed ütlevad et toimub eh, transpordi ülekandumine maanteedele teised jälle ütlevad vastupidi neljandaks ei toeta komisjoni ettepanekut et keelata üldse euroopa liidu territooriumil suurema kui 3,5 protsendilise väävlisisaldusega laevakütuse turustamine. muudatusettepanekutega 1 ja 3 teen ettepaneku et see nõue kehtiks ainult laevades kasutatavale kütusele mitte laevaga transporditavale kütusele. viiendaks ettepanek innustada liikmesriiki kasutama siis veeldatud maagaasi ja teisi puhtaid kütuseid muudatusettepanek number 7 arvestades ka seda et 2014 aastaks peaksid kehtestatama uued turvanõuded laevade jaoks veeldatud maagaasiga tankimisel kuuendaks et inimeste tervist tuleb kaitsta ka mitte siis väävliheite kontrollialadel teen ettepaneku kehtestada rangemad nõuded ka teistel meredel ja reisi ja ka reisilaevade puhul ja mitte ainult nendel mis äh, sõidavad regulaarliinidel muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa seitsmendaks komisjonilt ootame kolme aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist raportid millised on tulemused liikmesriikides direktiivi täitmise osas aruannet õhusaaste vähendamise osas ja nii edasi ja vajadusel ka seadusandliku akti esitamist muudatusettepanek kümme head kolleegid sellele raportile esitati teie poolt 101 muudatusettepanekut olen püüdnud koos variraportööridega välja pakkuda mõned kompromissettepanekud mida te olete üldiselt ka toetanud kompromissettepanek ka puudutab rangemate nõuete kehtestamist ka väljaspool siis väävliheite kontrollialasid ja nõuab komisjonilt sel- komisjonilt selget ettepanekut ja kindlat ajakava kompromiss b kütuse kä- mis puudutab siis kütuse kättesaadavust teiste võimaluste kasutamist annab võimaluse ka siis nõndanimetatud siis puhastusseadmetele või scrubbersitele ja mitte kohese karistamise kui kui kui la, kui siis ettevõtjad teevad vastavaid jõupingutusi kompromiss c transpordi ümbersuunamine teedele komisjon peab pakkuma enne 2015. aasta jaanuari meetmeid kuidas toetada majandusraskustesse sattunud ettevõtteid ja ennekõike läbi liikmesriikide mitte otse laevafirmasid kompromiss D e LNG-ga ehk siis veeldatud maagaasi ja mereohutuse konventsiooniga seotud muudatused enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kolleegid või esitasin ka kolleegide jaoks kompromissettepaneku E, mis räägib siis ka teistest kütustest, mitte teistest õigemini siis keemilisest elementidest, noksidest ja, ja black carbonist ja nii edasi mina seda ei toeta aga ma saan aru et kuna see selle ettepaneku võib lisada ka ainult põhjenduspunktidesse otseselt ta ei kahjusta aga kuna see direktiiv reguleerib siiski ainult äh, laevakütuse väävlisisaldust siis raportöörina ma arvan et äh, et et äh, mina seda ei toeta aga kolleegidel on see võimalus ja lähtuvalt sellest eeltoodud põhjendustest ja lähenemisest tulenevalt olen kas toetanud või mitte toetanud kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekuid ja mis on ka siis tegelikult hääletusleheküljel ära, ära toodud milline on minu seisukoht vastavalt siis nendele põhjendustele aga see on minu poolt kõik kuulan kolleegide kommentaare ja küsimusi aitäh Thank you for PP, Mr Iittala. suur tänu, suur tänu Rahvapartei nimel härra Iidale. aitäh. kõigepealt sooviksin ähm, õnnitleda raportööri, ta on teinud ära väga suure töö, ta on teinud koostööd. mina leian, et need kompromissettepanekud ähm, ähm, mina või oleksin valmis toetama ise ja oma fraktsiooni poolt ainult seda viimast kompromissettepanekut igal juhul te olete ära teinud hea töö. siin ma loomulikult esindan Soomet ja Soome seisukohast on see eriti kahetsusväärne otsus. Soome on selle heaks kiitnud jah, IMO-s aastal kaks tuhat kaheksa. paraku aastal kaks tuhat kaheksa oli maailm hoopis teistsugune ja IMO siis ei teinud mingisuguseid majandusanalüüse ega ka mitte keskkonnaanalüüse. nüüd see, sellest veast on aru saadud ja nüüd ei taha keegi seda hakata parandama. me teame seda, et mitte ükski poliitik ei tunnista mitte kunagi tehtud viga. ja siin me oleme ka aasta tagasi otsustanud, et kui Euroopa otsustab Eh, midagi eh, heitmete alal transpordis, siis see peaks eh, puudutama kogu Euroopat ja mitte vaid osa Euroopast. nüüd me teeme hoopis midagi teistmoodi. Põhjamaadel on väga raske põhjendada, et miks see niimoodi läks. kui ma võtan näiteks Soome. Venemaa on küll ratifitseerinud lepingu, aga tema öö, ehm, kasutab vanamoodi neid vanu heitmepiire ja ähm, transpordib kaupu Venemaa kaudu, nii et mina ei tea, kas Euroopa Liidul on mõistlik mõningaid üksikuid väikesi liikmesriike niimoodi kohelda või kas oleks võimalik olnud kogu seda otsust edasi lükata ja ka need kompromissettepanekud, äh, noh, ma ei oska öelda kõik need äh, kompromissettepanekud, välja arvatud viimane, võiks minna läbi, et me saaksime midagi ära teha. SMD, SMK. Äh, e, e, mm, tahtsin alustada, tahaksin kõigepealt alustada sellest, et ma tänan raportööri töö eest, mille ta on ära teinud ning meie fraktsiooni nimel sotsiaaldemokraatide nimel. tahtsin esineda paari märkusega seoses nimetatud direktiiviga. oleme seisukohal, et on hädavajalik direktiivi, e, direktiivi vastuvõtmine on hädavajalik. tahan seda rõhutada, sellepärast et direktiiviga töötamise ajal kuulsime väga erinevaid seisukohti ning pean ütlema, et me peame arvesse võtma kõik kõlanud argumendid. ühelt poolt on selgelt kõlanud seisukohad, mille kohaselt meil tuleb keskkonnastandardit, keskkonnakaitset ja keskkonnapuhtust kaitsta, keskkonnakaitset tõhustada meie sadamate ümber ja rannikutel. samas aga transpordikomisjonina oleme me vastutavad ka transpordi arengu eest, muuhulgas meretranspordi arengu eest. seega meie kavandatavad lahendused, meie vastuvõetavad ja rakendatavad lahendused peaksid olema soodsad nii keskkonna seisukohast kui ka transpordi seisukohast, see tähendab, nad ei tohiks viia olukorda, kus meretransport praktiliselt nullitakse ära mitmes liikmesriigis. direktiivi ettepanek on väga asjalik. sellega on töötatud põhjalikult parlamendis. ja nüüd tahaksin ma käsitleda kompromissettepanekuid. toetame kõiki viit kompromissettepanekut, mis on esitatud. oleme seisukohal, et need on väga asjalikud ja mõistlikud. ning et direktiiv peaks rakenduma kõigis Euroopa Liidu territoriaalvetes, mitte ainult osades nendest. rääkides kompromissidest, peaksime tõenäoliselt natuke tööd tegema veel kompromissiga C ning väike arvamuste erisus on meil raportööriga ka kompromiss E osas. kompromiss E sisu seisneb selles, et komisjon peaks koostama uue ettepaneku vääveloksiidide osas, SOX-ide osas. ja me ei pane siin paika mingit tähtaega. no meie hinnangul ei ole siin tegemist nii olulise probleemiga, kui me räägime keskkonnakaitsest ja kütuste standarditest. nii et meil oli sada kakskümmend ettepanekut oma fraktsioonis ja frak-, teiste fraktsioonidega oleme ar-, oleme arutanud neid küsimusi ning üles on jäänud üks niisugune vaieldav küsimus seoses muudatusettepanekuga kuuskümmend viis. arutasime seda ise omavahel, oma fraktsioonis ning see on muudatusettepanekus härra Tsiile, teeb ettepaneku kehtestada väga range lahendus kolme koma viie protsendi asemel mille on välja pakkunud komisjon, teeb siis härra Tsiile ettepaneku kehtestada selleks määraks üks koma viis protsenti. ja selles osas on meil vaidlused üleval ning tõenäoliselt läheb meil vaja veel ekspertarvamust. ja homme hommikuks loodetavasti saame fraktsioonina oma seisukoha selles osas selgeks. tänan, härra Vandam, sõna on teil. suur tänu, tänan raportööri, tegime väga tõhusat koostööd temaga mitmete muudatusettepanekute osas. ma usun, et raportöör on suutnud leida väga hea lahenduse. mitmed riigid, nagu me juba kuulsime, ei ole rahul selle IMO lähenemise kehtestamisega. ning kuuekuune periood, mis siis eelneb selle jõustumisele ning mille vältel on võimalik esitada vastuväiteid. ma nõustun raportööriga selles, mis puudutab rakenduspiirkonna või kohaldamisala laiendamist kogu Euroopa territooriumile, sest on imelik, et praegu on meil neid kontrollalasid ainult kolm. see ei ole tegelikult mõistetav, kui me vaatame asja keskkonna seisukohast ja ka konkurentsi seisukohast. ning sama kehtib ka teiste kompromissettepanekute puhul me ei saa toetada esimest kompromissi, sest see jääb praegusest arutelust väljapoole. muus osas, austatud esimees, oleme me igati rahul raportööri lähenemisega. meie fraktsiooni brittide tiib võib tõenäoliselt hääletada erinevalt mõnedes küsimustes, aga see tõenäoliselt ei tule kellelegi suure üllatusena, aitäh. ma surun endas maha äh, soovi selle peale omapoolse märkusega esineda. ma ei näe võimalust, et britid hakkaksid era-, erinevalt hääletama teie fraktsioonist. aga igal juhul tänan teid ja tänan teid roheliste nimel, tänan raportööri tehtud töö eest ning räägin nüüd paari sõnaga raportist endast. küsimus ei peaks meil siin olema selles, kas piirata väävlisisaldust või mitte. Marpol paneb siin juba piirangumäärad paika ja Marpoliga me oleme nii või teisiti seotud. õige aeg vaidlustada Marpoli määrad oleks olnud siis, kui neid arutati ja paika pandi. roheliste fraktsiooni nimel olen esitanud kahe, kakskümmend nendest sajast ja enamast muudatusettepanekust. aga räägin praegu siiski vaid muudatuse, kompromissettepanekutest. oleme täiesti nõus kompromissiga A, mõistes vajadust laiendada väävliheitmete piiramise piirkondi. mis puudutab kompromissettepanekut B, arutasime oma koosolekul variraportööriga mitmeid eri võimalusi aga ei leidnud siiski meid rahuldavat lahendust ja seetõttu ei saanud seda toet-, ei saa seda toetada ning palun siis meid vastavalt selle ettepaneku toetajate hulgast maha võtta. mis puudutab kompromissi C, ei ole me nõus sellega, et transpordi siirdumine maanteedele on paratamatu tagajärg mere, merel kasutatavate kütuste väävlisisalduse vähendamisel. meie tellitud uuringud näitavad, et transpordi tõrjumise määr maanteedel on märksa erinev sellest, mida meile on räägitud. ning oleme vastu ka sellele, et Marco Polo või TNT rahasid kasutataks äh, toetusteks selles valdkonnas, seetõttu me ei saa kompromissi C toetada. meie hinnangul äärmiselt oluline, et kõik transpordiliigid hakkaksid arvestama oma väliskulusid täielikult ning meretransport ei peaks siin olema mingi erand. mis aga on võib-olla teile parem uudis, kompromiss D siis roheliste seisukohast, mis puudutab eh, LNG-d, veeldatud maagaasi, meie hinnangul oleks see parem lahendus merel kütu-, merekütuse osas ning me pooldaksime seda, julgustaksime meid seda teed liikuma. mis puudutab Marco Polo rahade kasutamist LNG kasutuse edendamiseks, siis seda me ei poolda. nii et eh, mida me siin välja pakuksime, pakuksime välja osade kaupa hääletuse, et me saaksime toetada LNG-de poole liikumist merekütusena, kuid ei toetaks Marco Polo rahade kasutamist sellel eesmärgil. ning lõpuks Roheliste fraktsiooni poolt võime öelda, et toetame kompromissi, suur tänu. Mr Kuhn. härra Kuhn. suur tänu, härra esimees. näeme kõlanud arutelust, et erinevatest piirangutest väävlisisaldusele eri piirkondades ka meie fraktsioonides on, meil on erinevad ettekujutused ka oma fraktsioonides sellest, millised need määrad peavad olema. ning meil on siin eri riikides erinevad majandushuvid ja me ei saa neid arvestamata jätta. kui ma vaatan Soomet näiteks, siis mõistan ma täiesti, milline mure nendel sellega on, kui nad vaatavad oma meretööstust või, või puidutööstust ja, või meretransporti ja vajadust neid elus hoida ning samuti lähimere transport. ning äh, kõigis nendes valdkondades siis nimetatud täiendavatest piirangutest tulenevaid täiendavaid kulusid. kui me vaatame lähimere kulusid, eh, siis tundub, et siin võiksid kulud suureneda kuuekümne protsendi võrra, kui, kui selleks äh, väävlisisalduse piirmääraks saab null koma üks protsenti. ning siis on meil igatahes vaja ükskõik millistest keskkonnakaitse standarditest me lähtume, peame läbi viima analüüsi, et mis saab siis, kui transport tõesti surutakse merelt maanteele. see, mida inglise keeles nimetatakse modal shift back. et see ei kulgeks tõesti selles vales suunas merelt maanteele. seetõttu on äärmiselt vajalik mõista seda, et meil on ainult kolm aastat aega meil on siin kõlanud eri seisukohti sellest, millised tehnilised võimalused meie käsutuses on, mida me üldse kasutada saaksime. üks võimalus on loomulikult LNG. ja see on teretulnud, see on väga keskkonnasõbralik, sisaldab vähe väävlit. aga see vajab ju infrastruktuuri, vajab tankimisvõimalusi, vajab vastavaid äh, ladustamisvõimalusi või paake laevadel. see väävli heitmete piiramise lahendus, scrubbers nõnda nimetatud, ei, ka sellega seoses on selgusetu, kuidas on praegusi suhteliselt vanu laevu võimalik nende seadmetega valust- äh,, varustada. minu muudatusettepanek kuuskümmend, mis puudutab äh, lähimere transporti, viitab viieaastasele üleminekuperioodile. ning äh, me näeme, et äh, statistikast et taolisel juhul, kui need laevad äh, sõidavad läbi kontrollitud piirkonda, et siis on need kulude suur-, kulude suurendamine märksa väiksem kui muidu. ja selle lähenemise puhul me rakendaksime tõesti ainult selle, mis on läbi räägitud ja paika pandud. ja millest Euroopa riigid peavad lähtuma, see on meie, meie hinnangul väga oluline. et me saame siin praktilise lähenduse, lahenduse aitäh. meil viis sõna, sõnasoovijat veel ja siis komisjon. järgmiseks on härra Fleckenstein. austatud esimees, ma kõigepealt tänaksin raportööri tehtud töö eest sest on selge, et on ülim aeg äh, midagi ette võtta olukorraga merel transpordi vallas. teiseks on mõistlik seda teha kogu Euroopa ulatuses, mitte ainult mingites osades Euroopast. kolmandaks on meil lõppkokkuvõttes vaja niisugust sissejuhatavat äh, perioodi ning härra Kuhn viitas ka sellele, et meil on vaja niisugusi äh, rahalisi nõudeid või vahendeid, mille abil eesmärk saavutada. ning neljandaks ja eelviimaseks ei ole ma päris kindel, kas LNG taristusse investeerimine on ikkagi nii mõistlik, sest kolmkümmend viis aastat olen ma töötanud gaasiga seoses olevates valdkondades ja korduvalt on kõlanud, et jaa, et meil on varsti LNG taristu igal pool olemas ja ometi on praegu olukord praktiliselt sama, mis see oli sisuliselt kolmkümmend aastat tagasi. ja viimaseks, seoses äh, viiskümmend kolm muudatusettepanekuga, minu muudatusettepanekuga, äh, on siin minu, mul ükskõik, millega nad äh, oma, oma laevu siis, millega nad mida nad kütusena kasutavad, minu pärast nad võiksid ka puhast väävlit kasutada. ma olen nõus proua Maisneriga, olgugi et ma olen sisuliselt seisukohal ikkagi, et minu muudatusettepanek on parem. suur tänu ja nüüd proua Maisner. suur tänu, härra esimees härra Fleckensteiniga oleme mõlemad mere- äh, ja laevanduspoliitikaga palju tegelenud ja mul on hea meel, et ta minuga vähemalt natuke nõus on. ma tahaksin paari asja kasut-, käsitleda. meil on tõesti üks probleem liikmesriikide ees, aga liikmesriigid tegelikult pidid seda palju, palju varem juba teadma, nüüd on, tundub, et äkitselt on sattunud olukorda, kus midagi tuleb ära teha minu hinnangul on siiski võimalik leida kombineeritud lahendus, lahendus, mis äh, on raportööri poolt välja pakutud, nimelt, et äh, ühelt poolt me arendame LNG struktuuri, ma ei jaga siin sajaprotsendiliselt loomulikult neid seisukohti, mis on kõlanud, näiteks kui me võtame Rotterdami ja mõned muud näited, siis on LNG-ga olukord siin märksa parem ju. Äh, aastaks kaks tuhat viisteist loomulikult me kõike seda ära teha ei saa. teine võimalus, äh, scrubbers ja muid lahendusi kasutada äh, on täiesti olemas ja seda saab täiustada, neid võimalusi ei ole kõiki ära kasutatud ning edasi peame me kaaluma ja täiendavalt võiks siia juurde märkida, et me viisime seoses veeldatud gaasiga läbi seminari ning ENVI komisjoni so Soome raportöör Äh, rääkis meile Scrubberitest ja muudest lahendustest ja seal oli päris palju huvitavaid ettepanekuid, seal oli ka ekspert Ameerika Ühendriikidest, kes rääkis sellest, et nad ise kehtestasid ka teadlikult rangemad heitmenõuded ning nägid ette muuhulgas ka erandid olukordadeks, kus tõesti neid nõudeid on raske täita esialgu. nii et see on üks asi, mida võiks arvestada igal juhul olen seisukohal, et siin on palju võimalikke lahendusi, mul on hea meel näha, et raportöör on, on pidanud vajalikuks rõhutada karmimaid nõudeid kui need, mille komisjon algselt välja pakkus, aitäh. proua Forster. Um, yeah, of... suur tänu, paar märkust. härra von Dahlen, mu kolleeg, juba rääkis mõnedest valdkondadest. mitmel puhul oleme me kolleegidega ühel meelel, kõik me siin soovime äh, ju tagada, et iga transpordiliigi puhul oleks kütus võimalikult puhas. ning et seda tehtaks võimalikult tõhusalt. tuleb aga olla ka natukene realistlikumad, sest me usume, et tekib see e, e, transpordi, ühelt transpordiliigilt teisele kandumine kulud laevanduses märkimisväärselt tõusevad kui vaadata seda kohaldamisala laiendamist, siis seda me kindlasti ei toeta, meie arvates ei ole igatahes selleks õige aeg. see puudutab kompromiss A-d. meie arvates ei ole praegusel hetkel õige nii tegutseda ning põhimõte on selles, et me peaksime vaada-, vaatama, millised kokkulepped me oleme sõlminud IMO-s kui me oleme IMO-s kokkulepped sõlminud, riigid on nendele alla kirjutanud, siis nendest tuleb ka kinni pidada. see ei tähenda, et Euroopa Liit ei peaks omavahel arutama, kuidas asju veel paremini ajada, aga me peame arvesse võtma, mida vajab rahvusvaheline üldsus. nüüd need äh, alused, mis äh, äh, tulevad väljaspoolt EKA-st ja see null koma üks protsenti Äh, väävlisisaldus. see reegel jõustub kahe tuhande kahekümnendast aastast nii või naa, ma ei näe mingisugust põhjust, miks seda tähtaega ettepoole tuua. ja ka kütuste kättesaadavus, me kõik nõustume selles, et me peame tagama kütuse kättesaadavuse ning seetõttu me toetame vägagi kompromiss B-d. see on üsna hea. seda äh, ühelt transpordiliigilt teisele kandumist ma juba mainisin, see probleem kindlasti tekib LNG puhul võib-olla me võiksime ühiselt uurida, kuidas on neid süsteeme senini arendatud, aga mis puudutab ülejäänud heitmeid äh, kompromissi ees, siis seda me kindlasti ei toeta. üldiselt tuleb tunnistada, et väga keeruline olukord on siin. aga me peame igatahes tagama, et Euroopa ettevõtted ei läheks pankrotti, sest praegusel hetkel on selline oht täiesti olemas kui me siin räägime sellest, et jah, me peame olema puhtamast puhtamad ja nii edasi, siis me peame jääma ikkagi ka realistlikuks. kõik soovivad, et kui, kui te soovite, et järjest rohkem ehm, transporti kandub maanteele, siis tore, mina aga sain aru, et me soovime rohkem kasutada mere- ja siseveeteid, me soovi-, et me soovime tõhusamalt kasutada meie meretööstust. me peaksime seetõttu olema palju äh, mõistlikumad äh, oma tegutsemises ning võtma arvesse ka, mida me oleme rahvusvahelisel tasandil kokku leppinud, millised, milline on sealne ajakava, järgigem parem seda. härra Kraamer. Oh. Also ich bedanke mich auch noch. ma tänan omalt poolt ka raportööri hea koostöö eest, mis oli väga meeldiv olen juba seitse aastat Euroopa Parlamendis ning me oleme väga palju rääkinud heitmetest laevanduses. meie näeme asju hea meelega ühtemoodi ja, ja ka IMO on reeglina olnud e-, eriarvamusel. nüüd aga on olukord, kus IMO on midagi ära teinud ja nüüd, kui me hakkame rääkima, et ei, siin on ikka see ja teine ja kolmas probleem, siis, ähm, siis me lihtsalt hakkame, siis see on lihtsalt irisemine me peaksime, see on paratamatu, et need määrad karmistuvad, ükskõik mis transpordivaldkonnast me räägime, lennundus, kaubavedu teedel ja nii edasi, nii edasi. ainult raudteedel on, on meil olnud seisukoht, et raudtee-ettevõtjad peaksid kõik kulud ise ka kand-, kandma ja siis me näeme, kuidas need kulud tõusevad nagu rakett taevasse ja, ja siin nüüd järsku on, on olukord erinev. me ekspordime väga palju rumalust maailma, me võiksime öelda, et maksumaksja peab kinni maksma väga palju asju, mis on keskkonnaga seoses. ja me sisuliselt maksame juba nii-öelda mineraalimaksu. ja kui äh, see olukord juba selline on, siis, äh, siis peaks meil tõesti olema tagatud puhtam keskkond ja praegu võiks see tagatud olla selle meetmega. kui me räägime nüüd veeldatud maagaasist, siis äh, siis kolmkümmend viis aastat tagasi räägiti tõesti, et homme on meil see taristu valmis ja räägiti ka tuumaenergiast, et, et kõik on sellega korras. nelikümmend aastat tagasi juba räägiti seda. me ju, meist keegi ei ole, või väga vähesed on insenerid ja me, meil on väga raske näha sisse, kuidas neid asju saavutatakse, et meid huvitab ainult, kuidas mingid määrad saavutatakse lõpuks ja kui see lõpuks on kallim, näiteks laevandus muutub kallimaks, siis on meie ülesanne vähemalt tagada võrdsed võimalused kõigile protsessi osalistele. ja seda teed peame me kõndima ning, ning seetõttu mul on ainult tänusõnu öelda ettepaneku eest, aitäh! komisjon, tutvustage ka palun. minu nimi on Kristjan Vürmer, töötan keskkonna peadirektoraadis. ja tegelen väävlidirektiivi ülevaatamisega. tahaksin tänada teie komisjoni väga huvitava arutelu eest nii täna kui eelmisel koosolekul. mul on olnud suur au siin kohal olla ja seda kuulata. ning tänan ka raportööri arvamuse eest see arutelu keskendub sageli mikroskoopilistele aspektidele laevanduse sektoris. mina tooksin välja suurema pildi ning tuletan teile meelde, et selle õigusakti eesmärk on ju parandada meie õhukvaliteeti. standardite täitmisest oleme me veel kaugel, standardid kehtestati selleks, et vähendada halva õhukvaliteedi mõju inimeste tervisele. maatranspordis on tehtud tohutuid jõupingutusi ning äh, vääveldio-, äh, vääveloksiidi äh, heitmed on vähenenud üle kaheksakümne protsendi kahekümne aasta jooksul, nüüd on aeg tegutseda ka laevanduses. nüüd, kus me oleme lihtsa töö maal ära teinud, tuleb tegeleda ka selle kõige kulutõhusama sektoriga ja selle heitmetega. komisjoni arvates on laevandus ülemaailmne ettevõtlus, see võib põhjustada äh, ülemaailmsed, vahel ka regionaalseid probleeme, aga põhimõtteliselt tuleb sellele leida ülemaailmsed lahendused. seetõttu on IMO protsess väga tähtis. samuti on oluline, eriti võttes arvesse rahvusvahelisi kohustusi laevanduses näiteks see Anklasi konventsioon. Nende tõttu on väga keeruline kahepoolselt paika panna madalade heitmetsoone. Lääne ja Põhjamere suhtes oleme me seda saavutanud ning need sätted, mis on ka kulutõhusad, kantakse üle ka Äh, IMO konventsiooni. Äh, uued sekad äh, teistes Euroopa vetes oleks komisjoni jaoks väga positiivsed, aga jällegi neid, need tuleb paika panna IMO raames. ja sellised deklaratsioonid, nagu näiteks see territoriaalvete deklaratsioon, nende puhul tuleks läbi viia kulutõhususe analüüs, näit-, võtta arvesse ka keskkonnamõjusid ning mõjusid ka konkurentsivõimele neid ei pruugi äh, siin äh, näha, võttes arvesse, et me räägime siin jah, kahekümnest meremiilist. Need piirangud äh, peaksid jõustuma vastavalt konventsioonile kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Need äh, uue äh, küttekvaliteedi standardite ellurakendamine on tõsine väljakutse ning meil on vaja sisse tuua ka see kütuse kättesaadavuse klausel, seda on soovinud paljud. ja ma tuletaksin meelde, et see no, kütuse kättesaadavuse klausel on üsna keerukas, see on lisas kuus sees. seal on mitu öö, aspekti sees, mitte ainult vaba läbipääs, vaid ka turustamine ning ka aruandluse nõu, nõue näiteks laevade puhul, kes ei ole suutnud hankida endale piisavalt kvaliteetset kütust. ma soovitan teil üle vaadata kõik selle määruse aspektid siiski. see modal shift loomulikult on väga keerukas küsimus. jah, tõepoolest, kütuse hinnad võivad nende sätete tõttu tõusta, aga siin, seda võib vaadata jälle kahest aspektist. võib vaadata äh, millised on igapäevased tegutsemiskulud ühe laeva puhul, kus, millest umbes nelikümmend viis protsenti võib moodustada kütusekulud, aga siis võib vaadata ka, millised on transpordikulud. näiteks ühe mobiiltelefoni transportimine, see, selleks kulub näiteks üks eurosent, aga rauamaagi jaoks palju rohkem ning ma arvan, et me ei peaks välja töötama mingisuguseid su-, suurtele gruppidele mõeldud erandeid, vaid me peaksime keskenduma erandjuhtudele tõesti, kus on võimalik ka selle raamistiku, IMO raamistikule tuginedes välja töötada lahendus. ning lõpetuseks, kui vaadata selle sektori jaoks tulevaid rakenduskulusid, siis need on madalamad, mida varem meil on õiguskindlus. suur tänu! suur tänu, kas proua Savisaar soovite midagi lühidalt veel öelda kokkuvõtteks? jah, aitäh, härra esimees äh, lühidalt kokkuvõttes loomulikult ma tänan kõiki oma variraportööre ja siiski toetavate sõnade eest kuigi oli ka palju eriarvamusi ja paar sõna kõhklejatele kahtlejatele et aeg on lühike ma siiski tahan üle meenutada teile et direkt- või Lanneks võeti vastu kolm aastat taga, eh, kaks tuhat kaheksa, kolm aastat on läinud, kolm aastat on veel ees. enne seda ma soovitan härra Iidala vaadata mm, aasta helsingin sanomat ja teisi soome päevalehti et sel teemal käis juba sel ajal arutelu ja öelda et meil ei ole uuringuid me ei ole seda millega tegelenud ma arvan et see ei ole päris korrektne ja ei ole ka päris õige. samas mul eh, ma ei taha jätta endast muljet nagu mina oleks see kes euroopa laevanduse nüüd välja suretab aga ma sellesse ka nagu väga ei mina sellesse ei usu ja minu arvates kõik need kes räägivad usuküsimustest ma usun et transport tuleb teedele. Need on nii tõsised asjad, et siin ei ole usu küsimust, kuid ei ole, kui ei ole konkreetseid uurimusi, siis ei saa öelda, uskuda võib jumalasse või jõuluvanasse või päkapikku, aga kõik muud, kõik muud laused, et ma usun, et transport sureb välja või me, me hävitame selle, selle direktiivi muudatusega Euroopa laevanduse ja meretranspordi, vot seda ma nagu küll väita, väita ei julge ja loomulikult äh, sotsiaaldemokraatidele ütlen seda, et et äh, loomulikult me, me vastutame transpordi edasiarendamise eest, aga me vastutame ka rohelise ja puhta transpordi edasiarendamise eest ja kui te mäletate, eelmisel nädalal me justkui hääletasime härra Grossi raportit valgest, valge raamatu kohta, kus see kõik oli seal kenasti kirjas. mina ei saa nagu olla kahepalgeline <laughs> selles küsimuses, nii, nii, nii see paraku on ja veel üks, ähm, üks mõte komisjon, et mul on tõepoolest kahju, et komisjonil kulus kolm aastat selle ettepanekuga välja tulemiseks. et me oleksime saanud, kui, kui oleks juba selge olnud, me oleksime paljud asjad palju selgemad olnud ja ma arvan, et oleks tehtud ka palju suuremaid jõupingutusi selleks, et see LNG infrastruktuur välja, välja ehitada ja need jaamad välja ehitada. nii et äh, enne kui enne kui me ei ole seda otsust vastu võtnud ja ettevõtjatele ei ole selge et asjad euroopa liidus niimoodi kehtestatakse jäävad ka paljud asjad seisma me ei arendagi neid struktuure välja nii et paraku see on selline keeruline ja ega ma ei ole õnnelik selle üle mis siin toimub aga aga ma ei taha olla ka silma silmakirjalik aitäh Thank you. The vote, of course, is tomorrow morning. hääletamine, aitäh, on homme hommikul ja siis läheb edasi meie arvamus keskkonnakomisjoni, kes hääletab selle üle jaanuaris. edasi järgmine on eelarve küsimus ja annan sõna. aitäh! Te näete tekstist, et me oleme kõik siin täpselt kirja pannud, milles siin üdi on, ähm, millised on siin transpordi ja turismi küsimused. me oleme analüüsinud ka Galileo programmi lõiku, sellepärast et sealgi on mõningaid meie komisjonile huvipakkuvaid küsimusi kontrollikoda on rohkem arvestanud teisi sektoreid kui transporti ja mul on siin ähm, komisjonile küsimus ähm, eraldis assigneeringute kohta sellel eelarveperioodil, sellepärast et minule tundub, et äh, siin on summad vähenenud. võrreldes eelmise eelarveperioodiga. mina ausalt öeldes ei leia eriti sellele põhjendust me alustasime nagu sajast protsendist, aga siis äh, midagi jäi puudu, võib-olla komisjon äkki kommenteerib seda. ja kümnendas punktis on juttu, et tegelikult mänguruum on olnud suhteliselt väike. turismi puhul on väga tähtis ähm, mõista, kust need numbrid kõik tulevad. me peaksime võib-olla rohkem teadvustama seda õiguslikku alust. ja see ei kehti mitte ainult eelarvete kohta niimoodi. minu meelest meil on üks muudatusettepanek, mis võimaldab meil seda arutada üheksandas punktis me räägime Galileo programmide kiirusest ning äh, ühes muudatusettepanekus on juttu, et ka seal peaks midagi muutma. edu prognoosimisel siis ja siis on veel ettepanek tunnustada komisjoni suuri jõupingutusi mõnedes valdkondades. minu meelest oleks kasulik, kui me saaksime pisut rohkem informatsiooni kulutamise kohta aga, aga samas see jälle on seotud teiste komisjoni osadega, kus prognoositakse ähm, kulutusi. kindlasti me peaksime arvestama eelarveraamistikku ja veenduma, et täpselt samasugust lähenemist kasutatakse ka teiste programmide puhul ja mitte ainult Euroopa transpordivõrgustike puhul. minu arvates on tähtis, et me eelarve täitmise kinnitamisel lähtuksime korralikest kriteeriumidest. kõik see on osa sellest võitlusest, eh, mille käigus eh, saavutatakse piisav finantseerimine transpordile ja muidugi tuleks käituda nii rangelt kui võimalik. Eh, kõik ju püüavad alati endale nõuda rohkem rahasid, see on täiesti iseloomulik ning mul on selline tunne, et siin on selline, selline filosoofia vaja võtta, et kas kasutad ära selle raha kõik või jääd sellest ilma, kui sul jääb rahasid kasutamata. ma arvan, et mõningates eh, valdkondades on eh, puudujääke, aga ma arvan, et küll me kuidagi saame nendest lahti. Marco Polo puhul on teatud selline ajalooline eh, nii-öelda koorem. Äh, ma arvan siiski, et meil on võimalik äh, järgmistes eelarvetes kõike seda niimoodi kindlamale vundamendile saada. kallid äh, saadikud, me, meil, me oleme ajakavast maha jäänud, härra Dantin. Merci, monsieur president. Euh, euh, chers collègues, je souhaite en premier lieu remercier euh, madame Ayala Sander pour son travail dans le cadre de ce rapport. mis puudutab seda raportit, siis lõpuks arutame me kahe tuhande kümnendat aastat ometi ja see vaade kahe tuhande kümnendale aastale tõstatab vajaduse analüüsida mitmeid küsimusi, mida komisjon on puudutanud seoses eh, eelarvega ja seoses meie kolleegide tööga eelarvekomisjonis. ma toetan, nagu teiegi, proua raportöör, komisjoni ettepanekut eh, seoses kahe tuhande kümnenda aasta eelarvega ja meil on võimalus täna toetada tehtud ettepanekut ning peaksime toetama seda kogu ulatuses ning kasutama vastavat raportit Transpordikomisjoni seisukohalt ka selleks, et toetada täiendavat finantseerimist Euroopa kohustuste täitmisel, mis tuleb nõukogul veel kinnitada. mis puudutab kõikide assigneeringute, kulukohustuste assigneeringute ärakasutamist, siis peab ütlema, et, et siin oleme me edasi liikunud. oluline on nende rahade kasutamine üle-euroopaliste projektide realiseerimisel. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et osa nimetatud assigneeringuid viidi üle teistele eelarveridadele kahe tuhande kümnendal aastal. näiteks lennundus, CO2 heitmete vahendamine, vähendamine mis oli suunatud energia kokkuhoiule. mis puudutab turismiga seotud projekte, siis peaksime siin paluma komisjonil järgima rangemat kontrollikoja soovitusi, mis on esitatud seoses paljude projektidega juba. nii eraõiguslike kui avalik-õiguslike projektide läbiviijatega et abirahasid kasutataks äh, tõhusid, tõhusalt ja nende küsimustega seoses ma tõenäoliselt esitan muudatusettepanekuid, aitäh! tänan, proua Maisner! suur tänu, austatud esimees, tahaksin ka omalt poolt tänada raportööri tema ettepanekute eest. olen temaga täiesti nõus, mõned asjad meeldivad mulle iseäranis hästi, näiteks punkt kolm, mida just mainiti et kasutusmäär paljude projektide osas on väga kõrge ning raportöör märkis just, et liikmesriigid võiksid siiski teha ära natuke enam, et tagada selle olulise taristuvaldkonna piisav arendamine ning see on meie hinnangul väga oluline üleskutse. mis puudutab tulevikku, TNT finantseerimisega järgmisel eelarveperioodil ning projekti laenudega, siis punkt viis on see, meeldib meile see ka väga hästi meie hinnangul on tegemist väga mõistliku välja pakutud lahendusega, et neid projektilaene praegu finantseeritaks. ja siin peab äh, märkima, et äh, Saksa tekstis vähemalt on kümme miljonit seal, kus peaks olema kümme miljardit, nii et tundub, et kolm nulli on siin tõlkes kuskil ära kadunud. aga me kõik teame, mis rahadest, mis summad me siin tegelikult räägime. tahtsin äh, selle lihtsalt ära märkida, et saaks selle vea parandada. ning mida turismiga seoses juba käsitleti, on tõsi, et me saime endale uue pädevuse sellega seoses ja me ei ole neid sellega seotud vahendeid veel ära kasutanud. ja ometi seda teenuste valdkonda tuleks meil arendada. siin on tervitatav see, et raportöör kutsub komisjoni üles mitmeaastaseid mm, programmi ettepanekuid sellega seoses äh, tegema. üldiselt võiks öelda, et raportöör on teinud väga head tööd ja me oleme raportööriga nõus. aitäh, proua Tamm! suur tänu, härra esimees, tänan, proua raportöör. mul on kolm kommentaari, kõigepealt teise lõiguga seoses, kus räägitakse komisjoni strateegiast. ma usun, et siin peaksime rõhutama seda, et me soovime julgustada komisjoni tagama suurem kooskõla energiaprogrammi, kooskõla programmi ja kakskümmend kakskümmend programmi vahel ning äh, suurendama tõhusust energia- ja transpordisektoris ma rõhutan seda, sest me ei räägi just piisavalt sageli nõudluse reguleerimisest, räägitakse pakkumisest, aga mitte nõudlusest ja see, aga ometi mõlemad pooled on transpordivaldkonnas olulised teine märkus seoses kolmanda lõiguga. tahaksin meenutada meile resolutsiooni seoses rohelise raamatuga aprillist kaks tuhat üheksa, mis kutsub komisjoni üles rakendama iga-aastaselt projekte, mida finantseeritakse turismi valdkonnas ühelt poolt Ühtekuuluvusfondist ja teiselt poolt TNT fondidest. see on üks soovitus, mis tol ajal esitati. ning kolmandaks tahaksin märkida neid Connecting Europe Äh, rahasid äh, ning rõhutada, et nendega seoses ei ole meil otsus veel formaalselt lõplikult langetatud ning viimaseks seoses Cesariga küsiksin täiendavaid selgitusi seoses sellega, miks need kulud on olnud suuremad kui ette nähtud. kas on ka tulemused paremad kui ette nähtud, sest meil ei ole ju praegu kuskil näha, et parem, tõhusam haldus lennunduse valdkonnas tagaks meile madalama äh, CO2 heite taseme. nii et sellega seoses oleks hea kuulda selgitust, aitäh. Mr Bonucci. Eh, thank you, Mr Chairman um.... suur tänu. üks kommentaar turismi kohta teiste kohta tuleb tunnistada, et näiteks TEN-T programm liigub edasi väga hästi. aga mis, kui välja arvata see majandusraskustest tulenev protsessi aeglustumine, siis tuleb tunnistada, et eelarve eraldised on üsna rahuldavad kõikide agentuuride prognoosid on paranenud ja võib näha, et ka Kontrollikoda on vägagi rahulolev. üks märkus veel Marco Polo kohta. kahe tuhande üheksandal aastal võis näha, et et olid tekkinud probleemid ja nüüdseks on neil natukene äh, äh, nüüd, nüüdseks on see äh, programm lahenenud ning seda raha kasutatud nüüd tei-, osa, osaliselt teiste programmide rahastamiseks. et äh, maksed on mõnes, äh, teatud määral üle kantud, mis on täiesti mõistlik, sest kui arvet ei ole saadud, siis ei saa ju ka maksta. üldiselt on olukord äh, väga rahuldav. suur tänu. aitäh, proua Jala Sender. jah, aitäh ma ei tea, kas ma sain nüüd kõigest õigesti aru. me äh, küsisime, milline on sellel aastal erinevus, kahe tuhande kümnendal aastal siiski erinevus ähm, TEN-T-de puhul ähm, makse assigneeringute ja kulukohustuste vahel. sest äh, algselt tundus, et sellega seoses on mingisugused probleemid kuidas saab seda olukorda siis selgitada? mis puudutab kolleegide sõnavõtte, siis Cesari kohta tehti paar huvitavat märkust ning kindlasti peegelduvad need ka muudatusettepanekutes. ootan neid palavalt. sama puudutab turismi. meil tuleks turismialaseid sätteid tugevdada, meil on mitmeid projekte praegu sellel alal samuti tuleb tunnistada, et lõikes neli viidatakse konkreetselt Connecting Europe'ile, ma ei tea, kuidas seda prantsuse keeles täpselt öeldakse, Connexion Europe, ma ei tea, kas see tähendab sedasama. aga Äh, oleks huvitav teada ka komisjoni arvamust ning viimaseid samme, mida nemad on astunud. selles valguses nii palju olekski minu poolt, ma ei tea, millest see vahe täpselt tuleb, see ei ole kõige suurem probleem, aga palun selgitage seda siiski. suur tänu, härra Panucci, kas te soovite kiiresti veel kommenteerida? jah. alustuseks Cesar, siis TNT nagu te teate, on Cesar on Cesar aeglustunud, äh, viimase kahe aasta progress on olnud aeglane. nüüd tegutseb ta üsna jõudsalt edasi ning on kaasanud ka kõik need ülekantud summad algperioodist. TNT küsimus. võtke arvesse seda, et peamised, peamised programmid on mitmeaastased. kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks oli jõutud üle vaadata need projektid, mis olid maha jäänud Äh, akumulee-, akumuleerunud äh, rahasummad ning sellel ei ole midagi pistmist lubatud e, e, e, tulevaste äh, eraldistega. Need akumuleerunud rahasummad kavatsetakse ära kasutada uutele projektidele. see, see, seeläbi saab kõige optimaalsemalt selle perioodi jooksul eraldatud summad ära kasutada. aitäh, härra Panucci! tuletan meelde teile, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kell kaksteist ja üksteist jaanuar. komisjonis hääletame veebruaris. põhiseadusasjade komisjon, vabandust, eelarve kontrolli komisjon hääletab märtsis ja täiskogul arvatavasti on see maikuus. järgmine päevakorrapunkt kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamine agentuuride puhul. härra Fleckenstein. suur tänu, härra esimees, kolleegid. ma teen üsna lühidalt. siin on nüüd need neli agentuuri. me peaksime kõigepealt äh, kinnitama EMSA eelarve täitmise. Nad on tegutsenud enam-vähem vastavalt sellele, mida eelmisel aastal neile soovitas Kontrollikoda. eriti mis puudutab personali värbamist, nad on oma meetmuskorda siin muutnud, siis lennundusohutusamet kontrollikoda kritiseeris neid, aga see ei tähendaks, et me ei peaks nende eelarve täitmist üldiselt kinnitama. Cesar. siinkohal tuleb ära märkida, et kaks eelarverida, halduskulud ja uuringud ja arendustegevus, neid ületati üheteistkümne ja ühe, üheksa protsendi võrra. pikemas perspektiivis nii tegutseda ei saa, aga siiski teeme me ettepaneku, et ka nende eelarve täitmine tuleks kinnitada. Euroopa Raudteeagentuuri puhul on see igikestev probleem. jällegi järgmisele eelarveaastasse kanti üle viis koma viis miljonit eurot pikemas eh, perspektiivis, nagu me ütlesime ka eelmisel aastal, ei saa see olla normiks. aga sellel aastal, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis vaadatakse agentuuride rahastamine uuesti üle. ning selle protsessi käigus saame me selle probleemiga uuesti tegeleda aga kokkuvõttes võime me ka äh, raudteeagentuuri eelarve täitmise kinnitada, niisiis igaühele näitame positiivset märki, kuigi vahel see, see ei ole võib-olla nii positiivne. Äh, pardon. Le César, comme on l'a dit... vabandust, César kõigepealt. kontrollikoda kinnitas nende eelarve täitmise. ma nõustun kolleeg Fleckensteiniga, et äh, kahe tuhande kümnenda aasta Cesari eelarve täitmine tuleks kinnitada, aga mul on teatud reservatsioonid ikkagi nende finantsjuhtimise asjus, äh, finantsjuhtimises, eriti mis puudutab Euroopa Raudteeametit Euroopa Raudteeagentuur peaks täitma neid aluspõhimõtteid, ei ole ju normaalne, et iga-aastaselt kantakse summasid üle. tulenevalt tühistamistest ning mis puudutab lennuliiklust, siis ka siin on vaja kiirelt lõpetada seesama olukord nagu ka Seesari puhul. meil on vaja parandada meie liiklusvoogusid õhus ning jõuda lõpuks ka ühtse Euroopa taevaani. Seesar peaks kasutama neid ülejääke, mida on umbes viiskümmend seitse miljonit eurot ning mulle tekitab muret kontrollikoja kriitika nende meetodite üle, mida kasutati. ka Euroopa lennuundusohutusametis. me ei saa ju siin kedagi diskrimineerida või kohelda positiivsemalt. aga ma loodan, et kontrollikoja aruande põhjal nõuab ka komisjon nüüd selgitusi ESA-lt. mis peab ka vastama ju Euroopa avalike hangete reeglitele. ma ei hakka siin äh, midagi ütlema meresõiduohutuse ametikohta, sest Kontrollikoda oli nendega rahul. suur tänu, proua Maisner! suur tänu! üldiselt tuleb tunnistada, et need agentuurid on teinud head tööd, seetõttu me ütlesime eelarve puhul ka, et nende eelarvet ei tuleks vähendada. eriti võttes arvesse EMSA-l uusi ülesandeid, mille osas me võtsime vastu otsuse eelmisel täiskogul. ma nõustun härra Fleckensteiniga. EMSA probleemid on lahendatud, niisiis, minu arvates on EMSA nendest kõige edukam. EASA, nagu juba öeldud, siin on hangetega probleeme ja personali värbamisega. see aga ei tähenda, et me ei peaks nende eelarve täitmist kinnitama. Seesaar ma arvan, et me peame tähelepanelikumalt üle vaatama halduskulud, mida on üle, ületatud üheteist protsendi võrra, seda on üsna palju. ning samuti kulud äh, arendustegevusele. ühtse Euroopa, ühtne Euroopa taevas on oluline projekt, aga kui selle kulud on nii kõrged, siis tuleks neid ka noomida. raudteeagentuur, mul on siin ka teatud probleeme, sest eelmisel aastal eelmisel aastal oli täpselt seesama asi, nii palju raha kanti üle. ja noomitustest minu arvates enam ei piisa. me peame tõsiselt seda probleemi arutama, me võime küll ju eelarve täitmise heaks kiita, aga selline käitumine ei ole enam vastuvõetav. võib-olla minu arvates peaks nad olukorda kohe hakkama parandama, aga kui me neid nii leebelt kohtleme, siis nad seda ju ei tee võib-olla peaksime me oma sõnastuses olema karmimad. ma esitan sellealase muudatusettepaneku, mis on tõesti karmisõnalisem. sest selline käitumine on vastuvõetamatu. ja ma ei soovi, et järgmisel aastal samasugune olukord tekiks. aitäh, proua Düro! Euh, suur tänu, proua härra esimees, veel üks väike märkus seoses Cesariga. nõustun sellega, mida proua Plastus ütles seoses eh, üldise lennutranspordi juhtimise vajadusega, aga raske on mõista, kuidas üksteist protsenti suurenemine halduskuludes võim-, võimaldaks kuidagi Ühtse taeva projekti eda-, edendada, sest eh, Ühtne taevas on poliitiline projekt, nõukogu projekt, liikmesriikide projekt, eh, millega liikmesriigid on venitanud aastaid. ning minu hinnangul on väga raske seostada Cesari ja Ühtset taevast. sest Ühtne taevas ning ühtne taevas on sisuliselt poliitiline projekt, selleks vaja, on vaja nõukogu otsust. aga et see saariga seoses need üksteist protsenti halduskulude suurendamine, ma, ma ei taha, et, et see saari puhul me satuks samasse olukorda nagu teiste Euroopa projektidega, kes, kas nad meeldivad meile või mitte, aga igal juhul kellega kelle puhul on, on sageli tekkinud olukorrad, kus kulud suurenevad kontrollimatult ja põhjendust sellele selgelt ei ole, nii et siin peaksime Cesari osas saatma punase, niisuguse keelava signaali, näitama punast tuld. ja see ei ole seotud ühtse taevaga, aitäh. Thank you and Mr Rike. Merci, monsieur le president, juste deux remarques. suur tänu, härra esimees, kaks äh, märkust. esimene, seoses agentuuridega agentuurid on minu hinnangul Euroopa Liidu institutsioonid ning parlament kui Euroopa institutsioon peaks teostama nende üle järelevalvet ja toetama neid vajadusel, mitte jätma neid nõukogu meelevalda. mul on kaks märkust seoses Raudteeagentuuriga. loomulikult on seal oma eripärased probleemid Äh, mida me näeme juba kolm aastat, aga kõigepealt peaks ütlema, et siin on tegemist viimase agentuuriga, äh, mis on praegu rakendamisel ning äh, märkima peaks, et mitmed liikmesriigid ja komisjon ja ka meie ise ka on soovinud ju näha raudteeagentuuril pädevusi ja ülesandeid, mis on väga keerulised, näiteks ütleme, kui me võtame ekspertide arvamused seoses vaidlustega erinevate protsessi osaliste vahel, kui me võtame näiteks arvamused raudteeõnnetuste osas, näiteks õnnetus, mis toimus praegu umbes poolteist aastat tagasi, siis me peame ikkagi omama väga selget ettekujutust sellest, mida me tahame, et kas me tahame, et asi toimiks teatud tingimustes, teiseks, kas me soovime panna seda juhtima pädevad inimesed, või, või lööma neile nii-öelda vastu näppe, kui mingi probleem on, nii et äh, minu hinnangul lähtuvalt nendest kaalutlustest ongi komisjon paberile pannud oma ettepaneku seoses äh, Raudteeagentuuri põhimääruse muutmise ja pädevuste muutmistega, sest sest me ei saa ju oodata agentuurilt üht ja pärast karistada teda teise eest. ning me peame endale aru andma ka sellest, et me ei saa esitada agentuurile vastukäivaid nõudmisi. aitäh! härra Bellucci jälle. Thank you. I will call... aitäh! tegelikult me oleme selle olukorraga kursis juba mitu aastat era on oma töös liiga aeglane. jõuavad äh, aasta teise poolde ja siis ähm, on, äh, tuleb välja, et osa eelarvest tuleb äh, üle viia järgmisesse aastasse, sellepärast et summad on jäänud kasutamata. Nemad on ähm, pannud ette, et nad võiksid kasutada mingisuguseid muid ette, muid variante, näiteks raamlepingut, selleks, et selliseid probleeme tulevikus enam ei tekiks. Cesari osas ähm, lasen rääkida oma kolleegil. minu arvates me ajame need äh, kulud omavahel sassi. halduskulud Cesarile on jäänud ettenähtud raamidesse. tere mina olen Carlo Borghini. nagu siin kolleeg ütles, on Cesari kogukulud jäänud ähm, kulukohustuste assigneeringute raamesse, nii et mingisuguseid ülekogusid, ülekulutusi ei ole. kohus või õigemini kontrollikoda on teinud märkuse, et maksete assigneeringud on vastavalt üksteist ja üheksa protsenti üle läinud. põhjused aga olid eelmises aastas äh, lõppkokkuvõttes eelarvet ei ole siiski ületatud. härra Fleckenstein, kas te sooviksite midagi lisada? oi, äh, vabandan, härra Põõtš. jah, EASA kohta ma tahtsin teile öelda, et Euroopa Lennuohutus, ohutusamet muutis kahe tuhande kümnendal aastal oma raamatupidamissüsteemi selleks, et äh, see ähm, läheks vastavusse teiste agentuuride raamatupidamissüsteemiga ja ma usun, et see kindlasti lahendab ära ka probleemi. veel üks küsimus, mida tõstatati, see oli värbamismenetlus. ka nemad, ka seda on nad muutnud või minu meelest selles äh, punktis küll tulevikus mingisuguseid probleeme ei teki. aitäh, härra Fleckenstein! noh, seda parem, kui asi niimoodi toimib ja ja siis on meil rohkem aega ka, et kontrollida ja soovitusi rakendada. tahaksin öelda praegu ühte eraga seoses. mul ei ole midagi selle vastu, kui me natuke rangema formuleeringu leiame. me võiksime igal juhul selgelt rõhutada seda, et kui samasugune probleem tekib ka järgmisel aastal, et siis me enam silma kinni pigistada ei saa, et me ei ole rahul sellise olukorraga, aitäh. okei okay,, thank you very much The.... selge, suur aitäh muudatusettepanekute esitamise mm, tähtaeg on kell kaksteist, üheteistkümnendal jaanuaril ja e, meie komisjonis hääletamine veebruaris, eelarvekomisjonis märtsis ja plenaaril hääletatakse seda mais. niisiis, kella kaheteistkümneks, üheteistkümnendal jaanuaril tuleks esitada muudatusettepanekud, kui neid on järgmine päevakorrapunkt, lennureisijate õigused. raportöör on härra Taylor, kes on haihtunud siit saalist. ta siiski on juba tagasiteel siia, nii et palun ärge jääge liikumatult oma kohtadele, ta tuleb kohe siia tagasi. Teil on võib-olla meeles, et see on omaalgatuslik aruanne juttu on lennureisijate õigustest sellisel juhul, kui le-, reisijat ei lubata lennukisse, kui on annuleeritud ja nii edasi reis. Äh, parlament on palunud ähm, Lennuohutusametil ka omad märkused teha ja neile ma annan pärast raportööriga sõna. härra Taylor, palun, sõna on teil kas Sotsiaalküsimuste komisjon on ka siin? anname kõigepealt härra Taylorile siis sõna. Thank you, Chair. Sorry about that. I was uh... aitäh, esimees. palun vabandust, te jõudsite kuidagi ajakavast ette no kui ma hästi kiiresti räägin, siis võib-olla õnnestub ka varem kõikidel meil koju saada. suur aitäh selle eest, et äh, esitasite äh, päevakorrapunktis äh, või juhatasite sisse, suur aitäh variraportööridele, kõikidele huvigruppidele, kes abiks olid komisjonile ja loomulikult meie komisjoni sekretariaadile. Nemad kõik on aidanud selle raporti Eh, nii kaugele viia, kui see praegu on. variraportööridega kohtumistel ja edasi eh, pean ma ütlema, et enamikes küsimustes oleme me suuresti sama meelt. siin raportis on analüüsitud eh, komisjoni hiljutist teatist kaks kuus üks kaks tuhat nelja kohta Ehm, see on siis määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ja samuti oleme arvesse võtnud määrust üks, üks, null seitse, kaks tuhat kuus, mis puudutab puudega ja liikumispuudega isikute õiguste, õigusi lennureisides. tihti räägitakse le- või käsitletakse lennureisijate õigusi väga paljudes Euroopa Liidu õigusaktides. mina ähm, analüüsin neid Euroopa tasandil. kogu raportis olen ma rõhutanud seda, et on vaja paremat õiguskindlust, suuremat õiguslikku selgust ning ühtemoodi õigusaktide kohaldamist üle kogu Euroopa Liidu. samuti on kindlasti vaja et Euroopa Kohtu kohtupraktika ehm, sellega arvestatakse eh, kaks kuus üks kaks tuhat nelja täiendamisel ning vaja on suuremat läbipaistvust. vaja on, et olemasolevad õigused tugevneksid eh, ja et need oleksid tarbijatele arusaadavad. see on vägagi õigeaegne raport, sellepärast et komisjon kavatseb järgmisel aastal hakata eh, üle vaatama määrust kaks kuus üks kaks tuhat neli ma siiralt loodan, et äh, siin saab olema ähm, seos ka näiteks muude transpordialaste õiguspakettidega, mida tulevikus äh, ette võetakse. võtaksin lühidalt kokku põhipunktid üldises raamistikus leian ma, et inimesed peavad olema võimelised oma õigusi korralikult mõistma, et neid saaks kasutada ja sellepärast ma arvan, et lennureisijate õigustest peaks räägitama lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt. kogu selle protsessi jooksul, mis algab lennupileti ostmisest selleks, et neid erinevatest õigustest kinni peetaks kogu reisi jooksul, kutsun ma üles ka, et lennufirmadel oleks kõikides nendes lennujaamades, mida nad kasutavad, kontaktisikud, kes siis koheselt hakkaks tegelema kompensatsiooni, eh, tagasimaksete ehm, või eh, marsruudi muutmisega, kui mingisuguseid eh, probleeme tekib. täitmise tagamise ametid on need, kes peaksid äh, lahendama vaidlusi tarbijate või reisijate siis antud juhul ja lennufirmade vahel ning vajadusel ka mm, kohaldama karistusi. mina kutsun üles, et Euroopa nende täitmise tagamise ametite võrgustik peaks muutuma täiesti ametlikuks äh, ja veel oma raportis ütlen seda, et reisijad peavad olema täielikult kaetud sellisel juhul, kui lennu ja lennuliin pankrotti läheb. tähtis on, et olemasolevad õigusaktid hinna läbipaistvuse kohta ka oleks korra-, korrektselt täidetud, nii et igasugustes reklaamides näha olev hind, et see tegelikult on tõesti see lõplik hind, mida reisija maksab. ning kindlasti on siin tähtis punkt ka ähm, reisija isikuandmed, mis lennufirmade käsutuses on. lennureisijal äh, peab olema äh, võimalus parandada andmeid ähm, lennupiletil, kui need on vigaselt sinna kantud ähm,, ilma igasugustest rahaliste sanktsioonidega, me oleme kuulnud ju legende sellest, kuidas mingisug-, keegi on ähm, reisija nime valesti kirjutanud pileti peale ja siis nõutakse nelikümmend naelsterlingit sellest, selle eest, et seal mingisuguseid ähm, minimaalseid vigu parandatakse ja siis kindlasti äh, väikelaps, lastele peaks olema lennukis tagatud tasuta istekoht ning lõpetuseks reisijatel peaks olema ka keskkonnainformatsioon selle kohta, kuidas nende lennureis keskkonda mõjutab. kindlasti soovime, et jätkuks käimasolev töö ähm, erilendude ja eritranspordi liikide ökoloogilise jalajälje defineerimisel. nüüd kaks kuus üks kaks tuhat neli ähm, juurde tagasi tulles, ähm, kui reisija jäetakse lennureisist maha, tühistatakse või öö, äh, öö, ähm, lend on pikaajaliselt hilinenud, siinkohal me kutsume kindlasti komisjoni üles arvestama Euroopa Kohtu tõlgendusega erinevate definitsioonide hulgas, muuhulgas arvestama seda, kuidas Euroopa Kohus on tõlgendanud kompensatsioonireegleid ja kuidas Euroopa Kohus on tõlgendanud erakorralist olukorda. mul on tegelikult öeldud, et ma võiksin koostada lausa nimekirja erakorralistest olukordadest, aga mina kar-, mina ei usu paraku nimekirjade koostamisse, sellepärast et ma kardan, et kui püüda nimekirja kõikvõimalikud stsenaariumid sisse kirjutada, siis lõpeb see ikkagi sellega, et mingisugune asi on selline, mis sinna, sealt on välja jäänud. kindlasti tuleks reisijale õigeaegselt anda infot ka selle kohta, miks see reis hilineb, kui kaua ta hilineb ja kindlasti tuleks pakkuda välja ka alternatiive, sealhulgas alternatiive teiste transpordiliikidega. tagasimaksmine, ümber äh, broneerimine ja marsruudi muutmine peaksid olema kõik need alternatiivid. juhul, kui reis ja pagas on hilinenud, siis kindlasti peaks ähm, olema neil samasugune õigus kompensatsioonile kui siis, kui neid ise on äh, hilinemisega lennutatud kohale. kõige kaitsetumad rühmad ähm, nende peale mõeldes ma leian, et kindlasti peaks olema reisijatel võimalik ka om omal soovil, kui nad tahavad hotelle book ida ja ähm, reisiprobleemide puhul siis pärast lennufirmale arve esitada selle eest väga lühidalt räägiksin ka üks, üks null seitse määrusest, mis puudutab äh, liikumispuudega ja puudega isikute lennureise. meie arvame, et takistusteta juurdepääs on võtmetähtsusega element. vaid niimoodi on tagatud võrdne juurdepääs sellele transportile töötajate puudulik koolitus ning lennujaamade puudulik eh, ehitus ehm, võivad tekitada palju probleeme. meil on võimalik väga palju ära teha selleks, et kindlustada nende inimeste ligipääsu lennukile, ehm, selleks, et nad mahuksid näiteks ratastooliga lennukisse ja nii edasi. äärmiselt tähtis on, et liikumispuudega ja puudega isikutel oleks võimalik reisida lennukis ka koos pimeda juhtkoeraga. ja et neile ta on tagatud tasuta ka hapnik pardal. ja kui eh, nende isikute ähm, tehnika on kannatada saanud transpordil äh,, siis see peaks täies mahus ole, saama kompenseeritud. praegu on siin piime, piirmäär tuhat kaheksasada euro, tuhat kakssada eurot, aga tegelikult see, need vahendid on vägagi-vägagi äh, kallid ja meie leiame, et kogu summas tuleb see kompenseerida. leiame, et puudega ja liikumispuudega isikutele peab olema tagatud juurdepääs vastavalt nende vajadustele, see on kõik, mis ma tahtsin sissejuhatuseks öelda ja nüüd ma ootan, mida kolleegid asjast arvavad ja muidugi, mida arvab komisjon. suur tänu. kõigepealt härra Hernandez Batala majandus- ja sotsiaalkomiteest, tere tulemast. tema on selle komitee raportöör sellel teemal härra Palatela, kui te soovite sõna, siis palun, teil on praegu selleks võimalus. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras. aitäh. tere õhtust. majandus- ja sotsiaalkomitee on pidanud selle transpordiviisi üle eraldi arutelusid ning tõstatunud on nende kahe määruse kohta mitu küsimust. määrused üksteist null seitse ja kaks kuus üks siis. meil toimus avalik kuulamine sektori esindajatega ja kuulamise tulemused olid järgmised. peaaegu kõik kõnelejad nõustusid sellega, et reforme on tarvis. tagamaks, et nende kahe määruse tingimused, eriti mis puudutab määrust kaks kuus üks, oleksid selgemad. Euroopa kohtus on samuti mitmeid pretsedente ning see on nagu esimene samm selle vajaliku selguse suunas. meil on vaja üle vaadata kohaldamisala, erakorraliste olukordade definitsioon, väga keeruline on sellistes olukordades midagi konkreetset koostada, aga võib-olla peaksime me koostama nimekirja sellest äh, selge definitsiooni asemel, sest äh, see on tekitanud palju eriarvamusi kolmandaks, meil on tarvis ka äh, selgemat definitsiooni, mis puudutab äh, inim-, äh, reisijate abistamise kontseptsiooni. me peame selgeks rääkima, kui kaugele see abistamine peab minema, eriti mis puudutab tühistamise, tühistamiseid, pardale mittepääsemist ja järgmisele lennule mittejõudmist. jällegi peame me tuginema suuresti Euroopa Kohtu otsustele, sest see probleem läheb kaugemale kui algselt oodatud. me koostasime oma dokumendi, kus on sees nende meie jaoks tähtsaimate teemade nimekiri. üritasime olla konkreetsed, mis puudutab Äh, juhte, kui ähm, lennud äh, lükatakse edasi, kui jäädakse maha järgmisest lennust, äh, kui me räägime abist transiiditsoonis ja nii edasi. Nendest teemadest räägib ka meie dokument, mille ma loomulikult ka teile edastan. siis see määrus üks, üks, null, seitse, see on suhteliselt uus määrus, võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal ja liikumispuudega inimeste esindajad, nende esindusorganisatsioonid on praeguse olukorraga väga ähm,, ei ole praeguse olukorraga üldse rahul, nad soovivad lahti saada sellisest suvalisest tõlgendusest ning soovivad midagi selgemat, selgemat määratlust liikumispuudega inimeste jaoks. selle peale tuleb kindlasti ka mõelda kui me seda määrust muudame. nii palju siis lühidalt ongi mul öelda meie raporti kohta, teil, ma edastan selle ka teie komisjonile ning loomulikult olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu, härra Patala, suur tänu, et te siia tulite ja tutvustasite majandus- ja sotsiaalkomitee raportit. rahvapartei nimel härra Sassada. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję posłowi sprawozdawcy, panu Taylorowi za wysiłek. Suur tänu. Ma tahaksin tänada raportööri härra Taylorit tehtud jõupingutuste eest ning ma nõustun suure osaga siin kirja pandust, aga selles dokumendis on teatud elemendid, mida tuleks täpsustada, muuta konkreetsemaks kõigepealt üldisem kontekst. ma olen sügavalt veendunud, et meil on vaja ümber sõnastada määrus äh, kaks kuus üks kahe tuhande neljandast aastast, sest reisijate õigused peaksid olema kirjas ainult ühes dokumendis. ma nõustun raportööriga ka, et me peame võimalikult kiiresti otsustama, mida täpselt mõistetakse erakorraliste olukordade all. kolmandaks isegi kõige paremad õigusaktid on kasutud, kui need inimesed, keda see puudutavad, eh, puudutab, ei ole teadlikud oma õigustest. seetõttu peaksime me ühelt poolt tõstma teadlikkust reisijate õiguste kohta ning teisalt peame me, peaksime me teavitama reisijaid sellest, kuidas nad kõige tõhusamalt oma õigusi nautida saaksid. neljandaks, artikkel kolmteist 13 määruses kaks kuus üks kaks tuhat neli. ütleb selgelt, et lennufirmad üksinda vastutavad oma kohustuste täitmise eest reisijate ees. ei, ei tohiks juhtuda olukorda, et mõne Äh, negatiivse oluko-, negatiivsel juhul, kui reisijal on näiteks äh, pagas kaduma läinud, siis lennufirma ei tegutse. lennufirma võib aga paluda kompensatsiooni kolmandalt osapoolelt, näiteks kui laadimisel pagas kukub maha ning süüdistatakse laadijaid. aga reisija ei huvita äh, reisit ei huvita see, kes süüdi oli, ta soovib kiiresti kompensatsiooni ja kompenseerima peab lennufirma, sest lennufirma suhtleb otse ju kliendi või reisijaga. ja lennufirmal peaks olema võimalus saada hüvitist nendele kuludele laadimisfirmalt, mis tegelikult kahjut põhjustas. viiendaks mis puudutab määrust üks, üks null seitse kahe tuhande kuuendast aastast, siis minu arvates meie seadused on päris head, aga neid ei ole korralikult ellu rakendatud. üldiselt on olukord selline, et puudega inimesed või liikumispuudega inimesed, neil on raske lennujaamades ringi liikuda. tavapärane on ka see, et mõned lennufirmad soovivad lisatasu liikumist aitava äh, seadme kaasavõtmise puhul. see puudutab ka näiteks emasid või isasid, kes üksinda reisivad koos oma lastega. seetõttu peaks see määratlus olema selgem ning äh, siia määratlusse tuleks kaasata ka laps, lapsevanemad nüüd raport ise, nagu juba öeldud, ma nõustun mõningate raportööri ettepanekutega, aga siin on ka probleeme, artikkel kuus. loomulikult peaks reisijatel olema võimalus saada infot reisiandmete kohta lennufirmadelt, aga raportöör läheb kaugemale isegi. ta ütleb, et PNR andmete põhjal ei tohi keelduda reisijate lennukile pääse laskmisest, kui nad just ei ole terroristid või kurjategijad. aga äh, PNR-i andmeid tõlgendab tegelikult kolmas riik, mitte lennufirma. artikkel üheksa. reisijatel peab olema võimalik parandada ilmselgeid äh, vigu, mida tehti äh, pileti ostmisel, nagu näiteks kui nimi on valesti kirjutatud või või sünniaeg on vale ja sellest tulenevalt tik-, see pilet ei kehti. samas, võttes arvesse, et siin, siin on ette nähtud ka võimalus neljakümne kaheksa tunni jooksul tühistada pilet, siis see võib tekitada probleeme sõltuvalt sellest, kust see pilet on ostetud. minu arvates peaks olema võimalus tühistada pilet näiteks kahe tunni jooksul. nagu raportöör kahtlen minagi selles, kas peab olema võimalik äh, äh, äh, kas, kas ei, ei oleks mitte lu-, võimalik lubada üle kanda tagasi lennupiletit kolmandale isikule. see võib aga põhjustada spekulatsioone, teatud aegadel aastas on piletid kallimad, nagu näiteks praegu ennem jõule, ja spekulandid kindlasti ostaksid selliseid atraktiivseid pileteid juba varem kokku, et kasumit teenida. ma nõustun sellega, et meil peaks olema võimalik muuta reisija nime, aga seda teatud lisatasu eest. veel üks probleem, reisiandmed, mida tuleb edastada. artikkel kaheksateist. ma ei nõustu sellega, et reisijad, kelle pagas on kaduma läinud või kes on pagasi kätte saanud hilinemisega, ne-, nemad peaksid saama sama palju kompensatsiooni kui reisijad, kelle lend hilines. kindlasti hakatakse sellist süsteemi kuritarvitama, näiteks kui pagas on kaduma läinud, siis on, kas siis peaks reisijal olema õigus hotellis ööd veeta ja seal tasuta süüa? seeläbi hakkavad kindlasti turistid ka meelega oma pagasid kaotama, eriti populaarsetes turismikohtades ma nõustun, et teatud reisijatel on tarvis ka meditsiinilist äh, hapnikku, aga selle, seda pakkuv varustus peaks olema sertifitseeritud ning see ei tohiks ohtu seada meie reisijate ohutust. loomulikult esitan ma ka oma muudatusettepanekud, suur tänu tähelepanu eest. ja mina arvasin, et et hispaanlased räägivad kiiresti. Sì, grazie. Grazie innanzitutto al relator. suur tänu. eelkõige härra Taylorile, raportöörile, oivalise töö eest. see on väga oluline raport, sest see tähendab, et meil on võimalus nüüd midagi ära teha meie kodanike reisijate jaoks, et nad teavad, teaksid tõesti, millised nende õigused on. minu arvates on raport tasakaalustatud, hästi üles ehitatud ja kirja pandud. tooksin välja lihtsalt paar üksikasja, mis selgitavad ka minu poolt esitatud muudatusettepanekuid härra Taylor räägib sellest, et on vaja selgitada erakorralise olukorra definitsiooni. nagu Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni esindajagi ütles. minu arvates peame me tõesti meie tarbijatele selgelt näitama, millised on nende õigused teatud olukorras, millised on ka nende kohustused ja seeläbi saame me erinevad vaidlused palju kiiremini lahendada ning tagada ka seda, et kompensatsioon mõistliku aja jooksul tõesti ka makstakse. samuti arvan ma, et meil on tarvis selgitada reisijate andmete salvestamise küsimust, et kõik teaksid täpselt, milliseid andmeid salvestatakse. sest on sellised andmed nagu näiteks Äh, usutunnistus, krediidikaard, krediitkaardi andmed, äh, söögisoovid. minu arvates tuleks säilitada ainult vajalikud andmed, et lennufirma saaks tõesti oma tööd korrektselt teha, võttes täielikult ka arvesse privaatsusnõudeid oma reisijate puhul. mis puudutab reserveerimisi, siis loodetavasti härra Taylor pöörab ka tähelepanu artikkel kuus viimasele osale, kus öeldakse, et reisijatel ei tohi keelata äh, reisiandmete põhjal lennukile minemast, äh, kui nad just ei ole terrorismi kahtlust, äh, terrorismis kahtlustatavad. ja siis räägitakse siin ka sellest, mis juhtub siis, kui keegi on selline kahtlusalune, siis peab tegutsema hakkama politsei, mitte lennufirma sest muidu äh, antaks neile ülesanded, mis tegelikult pole nende täita. ja ilmselgelt on siin aspekte, mida pädevad ametid ise saavad äh, täide viia. loomulikult ma nõustun ka raportööriga hindade läbipaistvuse küsimuses. liiga, äh, sageli, nagu meie parlamendisaadikudki väga hästi teame, võib juhtuda, et reklaamitud hind, eriti odavlennufirmade puhul, ei ole tegelikult see lõpphind, mida reisijad maksavad ning see on vastuvõetamatu. me peame tagama, et lisatasud on ka õigustatud. ei ole õige et ostetakse internetis pilet ning siis selgub hiljem, et tuleb veel juurde maksta. sellele ähm, üksikmaksele, millega pilet pangaülekande kaudu osteti. minu arvates selliseid lisatasusid ei tohiks nõuda, sest see sest reisijad ei peaks olema need, kes äh, omaenda äh, ebamugavuste eest kompensatsiooni maksavad. ohutus nüüd äh, igal äh, len-, igas lennufaasis on kriitilise tähtsusega, eriti kui me räägime lastest, eriti väikelastest. alla kaheaastased lapsed, neil peaks olema võimalik istuda oma ema või isa süles. kui teil on kaks last, siis üks tuleks justkui üle anda tundmatule kaasreisijale. me peaksime siin looma mingisuguse korra ja tagama, et Äh, et lapsed tõesti saavad ka turvaliselt reisida. lennufirmad peavad tagama, et on olemas ka tehnilised seadmed selleks, et reisijad, isegi kui nad on väga väikesed, saaksid istuda turvaliselt. ning minu arvates on äh, väga häid näiteid kas või autode turvatoolide näol meil valitseb praegu majanduskriis, see on pannud meie pered väga raskesse olukorda ning see, et kahe kuni viieaastased lapsed maksavad ainult pool piletihinnast, on kooskõlas meie tarbijate ootustega ja meie perede ootustega. lõpetuseks ma nõustun sellega, et punkt kaheksateist ja toetus inimestele, kes on kaotanud oma pagasi, siis nende hüvitusõigused peaks ja abi, õigus abile peaks olema samasugune nagu inimeste puhul, kelle lend on hilinenud. lennufirmad vastutavad ju kaduma läinud pagasi eest. inimesed on reisiks sõlminud ju lepingu. selle põhjal antakse ka piletid. suur tänu! jah, palun pidage oma kõneajast kinni. see on viimane kord, kui ma seda öö, äh, mainin, ennem kui ma tõesti oma haamrikest lehvitama hakkan. proua Kriisbek. suur tänu, head kolleegid, austatud esimees. ma katsun jääda kõneaja piiridesse, aga ma ei tea, kui palju mul kõneaega on. palju mul on, kümme minutit, seitse minutit? viis? no katsun siis teha tõesti väga lühidalt Äh, tänan, Keiti ning äh, teisi sõnavõtjaid arutelude eest täna ning eelnenud arutelude eest ning tahaksin esineda paari märkusega ja kui mul midagi ütlemata jääb, siis esitan selle muudatusettepanekuna mitmed kõnelejad on juba märkinud, et Euroopa õigusaktid ähm, majandus-sotsiaalkomitees on seda ka märgitud, on, on siin üsna selged ja kohtupraktikaga täpsustatud. ning äh, vähemalt teoreetiliselt panevad selged vastutusraamid paika. aga raport näitab, et tegelikkuses on siiski rida küsimusi, mis on jäänud veel täpsustamata seoses reisijate õigustega. ma toetan seda, mida kolleeg Heitalo ütles seoses reisijate õigustega. nimelt, et mitte kõigil ei ole need õigused piisavalt selged ning seetõttu on vaja, et meil oleks ühtne akt, mis oleks kõigile kättesaadav ja tagaks kõigile võrdse mõistmise ning võimalused, näiteks ütleme, mingi selge ühtne telefoninumber, sageli on probleem inimestel sellega, et neil ei ole mingit numbrit, kuhu helistada, kui neil probleem tekib. mis puudutab andmete parandamist, siis äh, toetan igati seda, mida Keit Alor ütles, tegemist on olulise õigusega ja see tuleks väga selgelt välja tuua. üks väike nüanss, millest ma päris aru ei saa, ja mille osas ma hea meelega näeksin, et seda selgitatakse, on see, et see on, ma küll nõustun sellega, mida öeldi piletite kohta, aga samas peavad ju reisijad kasutama oma piletit, kui neil on edasi-tagasi pilet, nad peavad kasutama nad tagasi piletit, et miks, miks siis see nii on? miks näiteks reisija, kui, kui ta on saanud mingi põhjusel X või Y sihtkohta mingil, mingi teise viisiga, miks ta ei saaks kasutada oma tagasilennupiletit? minu hinnangul on see oluline küsimus, mis tuleks selgeks teha nii mulle kui ka reisijatele ning lõpetuseks niis-, niisuguse raammõttena äh, mis puudutab eh, pagasi hilinemisega saabumist, siis kui see õigus tagada, siis ähm, siis see puudutaks ju miljoneid reisijaid Euroopas. ja arvestades äh, ja, ja olukorras, kus enamus pagasit jõuab lõpuks õigesse kohta ja mõned üksikud pagasiühikud ei jõua, siis äh, ma siiski ei ole päris nõus, et eh, nendel reisijatel peaks olema samad õigused nagu reisijatel, kelle lend ei ole õigeaegselt väljunud. meie hinnangul ei ole siin tasakaal õigesti paigas. me peame siin vaatama ühelt poolt eh, siis lennufirmade kohustust hüvitada kadunud pagas ja teiselt poolt äh, neid õigusi, mis on reisijatel, kes hilinevad. siin peaks olema ikkagi lähenemine, mis on proportsionaalne kantud kahjuga. mis puudutab PNR andmeid, siis usun nagu raportöörgi, et meil peab olema õigus, nii, ka see on õige tasakaalu küsimus nüüd, muuta PNR-e, mida lennufirmad valdavad ning reisijal ei tohiks keeld, reisijat ei tohiks keelduda pardale lubamast, välja arvatud olukorras, kus see otsus on tehtud pädevate asutuste poolt ning need pädevad asutused peaksid olema politsei või julgeolekuasutused, mis võivad teha siis vastava otsuse või kui viimasel hetkel võetakse reisija lennult maha. minu hinnangul peaks see olema ikkagi politsei tegevus või julgeolekuasutuste tegevus, mitte lennufirma tegevus. ning äh, mul on veel aega, mis puudutab äh, määrust üksteist null seitse, siis äh, PNR andmetega seoses minu hinnangul ja eurooplaste hinnangul on ju selge, et, et isikutel ei ole samu õigusi, kui ähm, tal on mingi puue ja seetõttu teda ei lasta pardale sisuliselt. mitmed lennufirmad sisuliselt siin diskrimineerivad pe-, puudega inimesi puhtalt selleks, et kulusid kokku hoida ning sisuliselt on see, siin tegemist diskrimineerimisega. ma usun, et kõik on päri sellega, et selge tugi tuleks tagada puudega isikutele juba broneerimise ajal ning ka seoses pagasiga. mis puudutab puudega inimeste pagasid, siis äh, härra esimees, ähm, ma pean kahjuks kiiresti rääkima, kõik äh, kahju, mis on tekitatud ehm, puudega isikute liikumisvahenditele, see tuleks täielikult hüvitada, sest me ei saa võrrelda neid liikumisvahendeid pagasiga, sest eh, puudega isikutele on nende liikumisvahendid eh, inimväärikuse tagamiseks hädavajalikud, aitäh! aitäh! see oli lausa eeskujulik näide meile kõikidele, milliseid põhjapanevaid asju jõuab viie minutiga öelda proua Foster, ma aiman, et sealt on tulemas nüüd teisest ooperist arvamus. no võib-olla jah. hea küll, ma püüan ähm, nende samade punktide juurde jääda. miks me neid määrusi üldse vaatame ähm,? üks põhjus on kindlasti see vulkaanituha probleem ja teine on Euroopa kohtu, kohtupraktika. Äh, sellepärast mina saangi aru, et meil on vaja väga põhjalikult äh, inventuur teha nendes kahes määruses me olime tegelikult selles transpordikomisjonis äh, ka siis, kui see määrus välja tuli, minu meelest see esialgne määrus oli väga hästi koostatud aga see ei tähenda seda, et aja möödudes ei peaks proovima seda veelgi selgemaks teha. Äh, mul on siiski mure äh, sellega seoses, et raportöör ütles, et oli kohtumine variraportööridega ja ta võttis arvesse variraportööride öeldud. paraku ähm, kaks versiooni temalt on täpselt identsed, nii et mina küll ei saa äh, mina küll ei näe seal vähimatki jälge sellest, mida me poolteist tundi arutasime aga noh, eks see on raportööri otsustada, mida ta sinna sisse paneb. kaks asja ainult, erakorralised asjaolud. siin on pisukene ehm, rõhuasetuse erinevus, on eh, vääramatu jõud ja siis on lihtsalt erakorralised asjaolud. Force majeure ähm, vääramatu jõud, selle definitsioon on tegelikult rahvusvaheliselt nagu paika loksunud. ülejäänud äh, puhul on alati see, et kui hakata nimekirja koostama, siis äh, see ei pruugi kõike katta. siin on aluseks võetud ju Montreali konventsioon ja tegelikult see on minu meelest päris kenasti välja kukkunud. neliteist ja viisteist selles originaalis on üsnagi hästi välja tulnud kui nüüd süüvida kogu asja sisusse, kuus ja seitse, PNR minu meelest peaks käima teise määruse alla, siin me küll ei peaks hakkama PNR-iga tegelema, siin tekivad õiguslikud probleemid, et kui kedagi kahtlustatakse terrorismis ja nii edasi ja nii edasi. ja täpselt samamoodi pankroti küsimused. mul tuleb meelde Strasbourgi arutelu, me kutsusime komisjoni tegelikult üles asja arutama kindlustusfirmadega, lennufirmadega, et, et kuidas käituda taolistel juhtudel? edasi piletid. proua Kriisberg siin sellest rääkis, tegelikult meil on võimalik ju osta kas ühe otsa pilet või edasi-tagasi pilet asi on selles, et äh, kui te ei kasuta seda ostetud pileti äh, ühte otsa, siis tege-, jätate kohale tulemata, siis tegelikult seda ei saa kellelegi teise enam edasi müüa, see on nii-öelda tühi koht. muidugi mina ei hakka siin komisjoni asemel neid asju otsustama. ülekantavusest äh, mitmed kolleegid juba rääkisid siit jõuame otsaga välja PNR-i ja piletiandmete juurde, tegelikult ega see asi väga lihtne ei ole. ja veel paar asja. raportöör tahab äh, avada kogu kompensatsiooni temaatika. kas teil ei tule meelde, milline põrgutuli ja luupainaja see oli, kuida-, kui me seda arutasime, te tahate nüüd selle, kogu selle asja uuesti ähm, avada? mina küll ei taha minu arvates ei oleks vaja seda temaatikat uuesti ähm, üle arutama. ja siis veel enese äh, abistamine. mina olen muuseas äh, üks näide sellest, äh, ühesõnaga mina abistasin ennast ise niimoodi, et ma broneerisin kaks äh, nädalat hotelli Barbadosel äh, ja veetsin seal kaks nädalat ma võin teid üksikasjades valgustada hiljem. noh, siis see nime muutus. jah, võib-olla tõesti, et äh, keegi on teinud nii-öelda näpuvea, äh, aga nelikümmend kaheksa tundi ma ei ole päris kindel, seepärast et äh, hinnavariatsioonid on ju väga suured. ja siis pagasi kaotamine, seda reguleerib Montreali konventsioon. tegelikult head soliidsed lennufirmad äh, Eh, teevad isegi rohkem, kui ette on nähtud, nad püüavad teile eh, ruttu selle ehm, pagasi ehm, kohale toimetada, minul ükskord kohver sai kannatada ja mulle osteti uus kohver. siis edasi hapnik. me rääkisime sellest eelkohtumisel. põhimõtteliselt hapnik lennukis on tasuta ette nähtud reisijatele, meeskonnaliikmetele ja nii edasi. teine küsimus on siis, kui reisija vajab ööpäevaringselt hapnikku, kui tema ähm, tuleb lennukisse ja siis tekib küsimus, et kas see pardal olev varustus on tema jaoks piisavalt äh, turvaline. seda on vaja arutada, sellepärast et sellele ei ole ühest vastust ja palju sõltub patsiendi ähm, seisundist väga suur vahe on, eh, kas patsient eh, kõnnib omal jalal lennukisse või teda tõstetakse ja loomulikult eh, leian ka mina, et kui ratastool jääb kannatada, siis tuleks kõik kinni maksta. nüüd ma tahaksin veel öelda selleks seda, et piiratud liikumisvõimega isikud ei võrdu väikelastega ja vastupidi, et need on siiski kaks täiesti erinevat kategooriat ja eh, siin tuleb väga hoolikalt terminoloogilist selgust eh, hoida. mida lõppkokkuvõtteks öelda? mõneski asjas eh, ma kiidan heaks selle raportööri jutu, aga väga suur osa, ehm, seal on tundmatuseni muutunud need põhjused, miks me üldse kogu selle määrusega tahtsime uuesti hakata töötama. Ehm, minu meelest me võime siin soovunelmatest rääkida, aga olgem ausad, jäägem realistlikeks, realistideks. härra Ko-. ja, tänu, härra esimees aga kõigepealt raportöör, me jõuame sinuni, üks hetk, sa oled järgmine nimekirjas. härra Kokk. ja, also nochmal Dankeschön und Anerkennung an suur tänu ning tunnustame härra Taylor, Taylorit. meil on kolm lühikest märkust tema ettepanekuga seoses. kõigepealt üldine niisugune probleem meie poolt loomulikult peab paika, et me peame tugevdama ja läbipaistvamaks muutma reisijate õigused, aga samas peame me kuskil kirja panema, et on olemas ka teatud kohustused. see, kes lennukiga reisida soovib, peab ikkagi teatud asjade eest ise hoolt kandma, et see reis turvaline oleks ning see tuleb, seda tuleb kuskil ka mainida. teiseks, määrus puudega isikute õigustest lennureisides, see oleks tulnud rakendada juba ammu ning järelevalve shame ja blame vormis peaks ju toimima, et meil peaks olema olnud võimalik juba näidata, millised lennufirmad või lennujaamad ei ole taganud neid õigusi, sest asi on juba viis aastat vana. kolmandaks, ma olen kogenud korduvalt, et inimesed metallist proteesidega ei saa kuidagi diskrimineerimisvabalt seda turvakontrolli läbida mõnedes riikides on tagatud äh, spetsiaalsed proteesi turvaväravad, aga tõenäoliselt oleks meil vaja siin siiski tagada mingi kas vastastikuse tunnustamise või muu lahendus, mis kehtiks kogu Euroopas ning tõenäoliselt komisjon võiks vastava ettepaneku teha, aitäh. Thank you, Mr Cobb, Mr Kramer. ja nüüd härra Kramer, viis minutit, palun. kõigepealt reisijate õigused ei ole meil tagatud mitte sellepärast, et meil hindu üles ajada, vaid seetõttu, et neid on vaja tagada ja meil on vaja tagada nad nii, et neid oleks vaja võimalikult harva reaalselt kasutada. ja et ei, lennufirmad ei saaks oma kasumit maksimeerida reisijate arvel kui me räägime hilinemisest, siis hilinemise põhjus võib olla selles, et lennuk tuli sisse liiga hilja, aga miks siis nii on? mis, mispärast see, see kava nii tihedaks on aetud? ning siin on sisuliselt Euroopa Liidu probleem ja Euroopa Kohus on öelnud, et niimoodi teha ei saa, et, et see peab olema vähemalt kolmetunnine tagaaeg. rongide puhul on meil üks tund ja kui see üks tund hilinemine on, saab juba viiskümmend protsenti hinda tagasi ja ja me lennunduses veel üldsegi nii kaugel ei ole. meil oleks vaja siin mingit sõltumatut asutust, mis näiteks minul endal juhtus, Sofiast Viini lendasin ning kuus tundi hilines, hilinesime sellepärast, et Viinis sadas lund, Viinis ei ole kunagi siis lund sadanud. ja ma jään kuus tundi hiljaks, sellepärast et pool tundi koristati lund. ja, ja mulle pakuti kakskümmend viis eurot. ja see on ju absurd. ma jõudsin öösel Viini, ronge enam ei ole, ma olen lennujaamas, mis ma teen kahekümne viie euroga ja, ja mingit äh, niisugust vaidluste lahendamise sõltumatut asutust ei ole ja loomulikult võin ma pöörduda advokaadibüroosse, eraadvokaadi poole. ja, ja kui ma siis saan mingi hüvitise, siis võtavad advokaadid kakskümmend protsenti ära. no see on kõik võimalik ja väga tore, aga meil ikkagi oleks vaja ühtset vaidluste lahendamise sõltumatut asutust, mis oleks kõigi transpordivahendite suhtes ühtne. ning nüüd on ju, me teame, et olukord on ju selline, et kui me räägime niisuguse otsuse tegemisest näiteks ütleme kohtus, kui asi läheb kohtusse, siis äh, see lennufirma ootab viimase hetkeni ja siis teeb mingi kokkuleppe advokaatidega ja minu meelest, minu meelest see ei ole ikkagi õigusriigis kohane asi. et kui ma kaeban kolm või neli korda ja lõpuks pean ikkagi kohtusse minema, et minu õigused tagatakse kui meil oleks sõltumatu vaidluste lahendamise asutus, nagu raudteede puhul näiteks, äh, raudtee-ettevõtjad teavad seda, kes lepivad kokku üheksakümmend protsenti juhtudest ning äh, lennunduses on aga olukord selline, et üksikisik peab kohtusse pöörduma sisuliselt üheksakümmend üheksa protsenti juhtudest. me peame seda muutma. ning vigade parandamine, viimane punkt, mida ma tahan käsitleda. kui ma näiteks oma sünniaja valesti kirjutan, et miks, miks see võtab kaks tundi, selle parandamine? või kui ma oma nime valesti kirjutan või keegi valesti kuuleb, valesti kirja paneb, milles see vahe siin on? pileti ma ikkagi ostan, see on ju kõik sama. ning kui me võtame tagasilennu, siis tagasilendu tahetakse ka keelata, kui ma sinna ühe, esimeses suunas lendu kasutanud ei ole. see on ju absurd, miks, miks me ei saaks seda, miks see ei saa niipidi toimida, kui see teistpidi toimib? et kui ma näiteks tagasi, tagasi lennule ei tule, siis jääb samuti ju koht vabaks ja kõik see toimub sisuliselt reisijate kulul ning seda teevad lennufirmad, nad on püramiidi tipus ning me peame siin sekkuma. meil ei ole vaja oodata mingit äh, kohtuotsust, mis ütleb, et meil on siin äh, ebaõiglane konkurents. kui me hakkame võrdlema raudteedega ja nende hüvitistega, mis seal välja mõistetakse või milleks ettevõtjaid sunnitakse ja lennundusega teiselt poolt. me ei räägi siin subsidiaar-, subsidiaarsusest, me räägime Euroopa vastutusest nii et kas Euroopa regulatsioon kõigile või ei kellelegi? et meie hinnangul on õige, et see regulatsioon praegu uuesti üle vaadatakse, aga igal juhul me oleme väga kaugel veel sellest õiguste tasandist, mis on tagatud raudtee puhul, aitäh. härra Higins. viis minutit. suur tänu, härra esimees, katsun teha viie minutiga raportis on minu hinnangul väga häid asju aga äh, mõnes osas, näiteks ütleme, tarbija nii-öelda, äh, tarbija hellitamise osas võiks isegi öelda, minnakse ikka liiga kaugele. meil on juba praegu tagatud üsna tõhus äh, reisijate õiguste kaitse režiim. seda on praktikas kontrollitud ning see on osutunud tõhusaks seoses vulkaanilise tuhapilvega mõnda aega tagasi reisijatele tõesti peaks andma rohkem informatsiooni, lõik viis näiteks, ütleme, lennujaamade kohustused seoses lendude ärajäämisega, see on väga oluline, mul on endal ka olnud kogemusi, et kui lend tühistati, siis kõik lennujaama töötajad kadusid ning inimene ei oska enam midagi teha selles olukorras. lõik kaheksa. me ei saa siin päris turu manipuleerimisest rääkima rääkida, kui me võtame Ryanairi näiteks, ütleme, et kui, kui meil on vaja kindlustust, me peame endale kindlustuse tegema ja igasugused muud kulud tegema, siis eh, kes sellest tulu saavad, see ei ole mulle selge. mis puudutab eh, Tšehhi õhuga seotud probleemi, seoses andmete parandamisega, see peaks olema kaks tundi, nelikümmend kaheksa tundi on ikka selgelt liiga pikk. piletid peaksid olema muudetavad või ümber marsruteeritavad. kuusteist lõik on vastuvõetav, lõik kaheksateist seoses eh, viivitusega, siis minu hinnangul ei ole mõistlik tagada reisijatele kompensatsioon pagasi hilinemise eest, võrreldes olukorraga, kus eh, reisija ise hilineb. lõik üheksateist, siia tuleks lisada äh, nõue, mille kohaselt inimestel peab olema võimalik saata oma nõuded lennufirmadele e-postiga. lõik kakskümmend üks, lõik kakskümmend kaks on, siin on, siin on suur probleem, minu hinnangul see lõik tuleks kustutada, raportöör teab, millest ma räägin, ning lõik kolmkümmend on meie hinnangul sõnastatud äh, hästi seoses äh, liikumispuuetega isikute liikumisvahenditega. ning ähm, äh, tahaksin lõpuks rõhutada veel seda, et isikute, reisijate õigused peaksid olema tagatud võrdselt kõigis transpordiliikides, nii et mina ei, aga, aga ma ei, ma ei näe siiski, et neid samu nõudeid saaks rakendada nii lennunduses kui busside puhul. tänan, härra Higins ning nüüd paar minutit eh, ja siis ehk saame jätkata. kõigepealt tahaksin märkida et mina usun, et me peame viima õigusakti sisse nõuded ja ma olen lugenud seda Briti meedias juba, seetõttu ma teen ettevaatlikult, et et kui lennufirma ütleb oma reisijatele, et nad mingitel tehnilistel põhjustel või, äh, või mingitel operatiivpõhjustel äh, lend hilineb, siis peaks see firma saama trahvi, sisuliselt viis miljardit eurot, iga kord peaks olema niisugune trahv, sest nad sisuliselt ei tea, milles probleem on ja nad ei ütle inimestele ka mitte midagi. nii et kui mulle öeldakse, et, et lend hilineb operatiivset, operatiivpõhjustel inglise keeles operational reason, siis ma ei tea tegelikult, milles asi on. nii et lennufirmad peaksid lõpetama selle haleda vabanduse kasutamise nii et me peaksime minu hinnangul vaatama selle määruse põhjalikult üle. suur osa sellest toimib hästi. ja selles mõttes me kindlasti ei tohiks visata last koos vanniveega välja, aga samas on terve rida momente praeguses regulatsioonis, mis ei toimi. ning on isegi siin punkte, mida lennufirmad, millele härra Higins viitas, mida lennufirmad kasutavad nii-öelda nii suure auguna selles õigusaktis ning see õnnestub neil sellepärast, et siseriiklikud äh, pädevad asutused ei tee ära oma tööd. mul on näiteks äh, üks valija, kes, äh, kellel on kaebus KLM-i vastu ja kes on kaevanud Briti tsiviillennundusametisse kõigi nõuete kohaselt ja ta ei jõua mitte kuskile. ja lennundusamet ei ole asjast üldse huvitatud, KLM ei vasta lennundusameti küsimustele ning taolises olukorras, kui reisijate õigused midagi tähendama peaksid, siis me peame ikkagi tagama, et niisugust asja ei juhtu. see, mida Mihhail ütles, sõltumatu vaidluste lahendamise organ või ombudsman Euroopa Liidu tasandil, kes saaks sundida seal seda lennufirmat oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi täitma, oleks väga hea lahendus üks asi, mida ma veel tahtsin öelda, me peame vaatama neid väljakutseid, mis meie ees seisavad. meil on terve rida äh, lennufirmasid, ma vaatan taaskord teie poole, härra Higins, kes äh, sisuliselt äh, võtavad inimestelt makseid selleks, et, et moodustada lennufirma kompensatsiooni- või hüvitisfond. selline asi tuleb lõpetada. ja kui me võtame nüüd tagasi lennupiletid, need riigid, kus on lennureisijate maks, siis tekib küsimus, mis, kuhu see raha läheb? kui näiteks inimene ei saa oma piletit kasutada, jääb haigeks ja kui ta tahab oma raha tagasi saada, siis on halduskulu, selle pileti halduskulu alati natuke suurem kui see raha, mille nad tagasi saavad kindlustusest või, või kindlustusskeemist. nii et siin on miljoneid mis tiirlevad lennujaamade ja lennufirmade arvetel miljoneid, mis oleks tulnud reisijatele tagasi maksta. aga ka proua Fosteril on õigus. et terve rida asju on praeguses regulatsioonis lahendatud hästi ning me peaksime vaatama ja tagama, et need ikkagi alles jäävad. meil on ka ajalised piirangud seoses niisuguste olukordadega nagu vulkaanilise tuhapilv ning eh, siin me peaksime katsuma reguleerida asju samuti nii, nagu nad on reguleeritud raudtee ja teiste transpordiliikide puhul. aga igal juhul keegi peaks saatma lennufirmadele selge sõnumi, et nad ei saa enam kasutada seda haledat vabandust operatiivsetel põhjustel lend hilineb. kas mul eh, õnnestus teha viie minutiga ära oma sõnavõtt? ma loodan, aitäh! ning äh, proua Jeiger, komisjon. suur aitäh, härra esimees, ääretult meeldiv oli teie juttu kuulata. ma kinnitan teile, et ka kohus on teid kuulanud, näiteks Valentine'i puhul nad otsustasid ka, et tehnilised põhjused ei kuulu erakorraliste asjaolude alla. esiteks, komisjon tervitab teie algatust ja härra Taylori raportit, tahaksin südamest teda tänada ka koostöö eest. me arvame, et raport on ääretult hea kvaliteediga. lennutransport oli esimene transpordiviis, kus ka hakati reisijaid kaitsma ning sellest ajast alates on saavutatud nii mõndagi. vastu on võetud ka reisijate õigusalased õigusaktid kõikide transpordiliikide jaoks. ma tahaksin tänada teie parlamenti, sest koos teiega oleme me vastu võtnud nii bussi- kui laevareisijate õiguste alased õigusaktid. rõhutaksin ka asjaolu, et komisjoni jaoks on väga meeldiv täna seda arutelu pidada, sest täna võttis komisjon vastu teatise reisijate õiguste kohta kõikides transpordiliikides seal lühidalt võetakse kokku reisijate õigused, mis kehtivad kõikides transpordivaldkondades ning põhimõtteliselt soovime me saavutada seda, et nende õiguste ja reeglite rakendamine oleks sidusam ja ühtsem. samal ajal lihtsalt teile teadmiseks tulime me täna, algatasime täna avaliku konsultatsiooniprotsessi, vaatamaks üle äh, õi-, äh, äh, lennureisijate õiguste määrus kaks kuus üks ning me vaatame siis selle määruse üle. ning siinkohal tahaksin ma teid kõiki, kõiki sidusrühmi kutsuda üles panustama sinna konsultatsiooniprotsessi, see küsimused on äh, kohaldamisala, äh, lendude, lennuhäirete puhul õigused, kuidas vähendada ja jagada äh, nende õiguste tagamisega seonduvaid kulusid pärast konsultatsiooni järgneb ülevaatamisprotsess äh, arvatavasti novembris kaks tuhat kaksteist vastavalt komisjoni järgmise aasta tegevuskavale. seega härra Taylor, härra Simson ja teised auväärsed parlamendisaadikud, teie raport ja majandus- ja sotsiaalkomitee raport on koostatud väga õigel ajal ning nad panustavad väga oluliselt selle õigusakti ülevaatamisprotsessi. samas paar märkust selle raporti eelnõu kohta. me nõustume raportööriga selles, et siin on lahendamata probleeme küll, näiteks äh, reeglite äh, mittepiisav rakendamine liikmesriikides, selguse puudumine ning kodanike puudulik teavitamine. kaasa arvatud probleemid äh, üksikisikute hüvitistega. tahaksin siinkohal rõhutada, et komisjon jätkab oma infokampaaniaga ning proua Kuuleva ütles eile Varssavis ka välja, et me jätkame oma infokampaaniaga, te arvatavasti teate meie postrite kampaaniat, mida me oleme püsti, püsti pannud Euroopa lennujaamades ning öö, võtame arvesse ka teie teisi ettepanekuid, viime läbi mõjuhinnangu, võtame arvesse siis selgitust, tööd, reeglite lihtsustamist, reisijate informeerimist ning paremat kohtlemist. ma nõustun Jackiga PNR-i osas, see tõesti ei kuulu siia, mis puudutab pankrotte, siis tuleb tunnistada, et uuring on nüüd valmis ja komisjon ootab reageeringuid sidusrühmadelt. ja me oleme valmis ka teiega selles küsimuses edasi töötama. nüüd äh, hindade läbipaistvuse küsimus, komisjon viib praegu läbi äh, vii-, viib läbi äh, määruse üks null null kaheksa kahe tuhande kaheksandast aastast ülevaatamist ning nende teemadega tege-, tegeletakse seal. kokkuvõtteks tahaksin rõhutada seda, et me töötame ka ühe teise dokumendi kallal, parandamaks määrust üks, üks, null, seitse, eh, see, ja see puudutab siis eh, liikumispuudega ja puudega reisijate olukorda ning eh, dokument peaks vastu võetama keha, kevadel kaks tuhat kaksteist. komisjon soovib selle määruse sujuvat kohaldamist ka paraolümpiamängude ajal Londonis, kus palju selliseid reisijaid sellel ajal üle Euroopa siis ka reisib veel kord suur tänu härra Taylorile ja teile sõpradele siin transpordikomisjonis. me täname teid meie äh, reisijate õiguste üksuse nimel, meie üksust hakatakse muutma järgmisel aastal, arvatavasti te lugesite üle te ka meie tänase teatise läbipaistvus lennujaamades Euroopas on suurenenud ning ma usun, et meie kodureisid saavad kõikidel olema väga meeldivad. Äh, ilusat puhkust aega! suur tänu, proua Jäige, härra Taylor. Anything you want to kas te soovite midagi lisada? ega te ei, ega sa ei pea, Keith, seda tegema. mul on minu arvates viis minutit. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka saadikutele ja majandus- ja sotsiaalkomitee esindajatele. suur tänu ka proua Jeeglele ma ootan pingsalt teie muudatusettepanekuid. mul on jäänud mu-, mulje, et paar muudatusettepanekut ikka vist esitatakse. üldiselt aga soovin ma edasi töötada kaasatuse põhimõtet järgides ning ma soovin tõesti saavutada võimalikult head tulemust reisijate jaoks, reisijate õiguste valdkonnas, sest õige ta ju on me tegeleme siin reisijate õigustega ning me peame tagama, et lennufirmad an-, pakuvad oma teenust õiglaselt ning äh, sellisel moel, et inimesed ka mõistavad oma õigusi. see ei ole üldse väga keeruline, ma ootan teie muudatusettepanekuid ning ootan ka edasist koostööd teiega, suur tänu! aitäh, härra Patalja, kas te soovite midagi veel kiiresti lisada? Gracias, señor presidente. Agradecerles la oportunidad de... suur tänu. suur tänu selle võimaluse eest, et mul oli võimalus teiega siin sellest olulisest dokumendist rääkida. me peame tõesti öö, äh, suurendama läbipaistvust ja hindade võrreldavust, see on meie kodanike jaoks väga oluline. siis saavad meie kodanikud äh, otsustada, millised äh, piletid on neile mõistlikud, me peame leidma parema süsteemi reisijate kaebustega tegelemiseks. meil on vaja ka sätteid lennufirmade pankroti puhuks, sest need tekitavad ebamugavust suurele hulgale reisijatele. suur tänu ja edu teile! aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kaksteist jaanuar. transpordikomisjoni hääletus toimub veebruaris ja täiskogu hääletus toimub märtsi teisel istungil. kaksteist jaanuar muudatusettepanekute tähtaeg. suur tänu, sellega on tänane päevakord ammendunud ja jätkame koordinaatorite koosolekuga, kui kõik on siit ära läinud